colleagues, um, welcome to this uh, first meeting. kolleegid, tere tulemast libekomisjoni esimesele koosolekule ja eriti soe tervitus uutele liikmetele. ja nüüd võtaksime vastu meie tänase päevakorra. ja üks äh, korralduslik küsimus proua Interveldilt. aitäh ma arvan, et ma räägin kõigi Hollandi kolleegide nimel ja ka teiste rahvaste nimel. ma sooviksin, et me avaldaksime kaastunnet nendele ohvritele, nende perekondadele, kes hukkusid lennukatastroofis. järgmine võimalus oleks selles, selleks alles septembris ja see oleks liiga hilja ja teiseks, ma olen ebameeldivalt äh, üllatunud äh, selle vaikuse üle, äh, mis on tulnud Euroopa Liidu institutsioonide poolt, isegi Euroopa Parlamendi kodulehel ei ole selle kohta midagi öeldud. mina oleksin eeldanud, et kohe kutsutakse kokku esimeeste konverents juba homme Äh, mitte oodata septembrit, kuid muidugi eks siis president ise otsustab, äh, kuidas ta talitab, kuid ma loodan, et vähemalt meie libekomisjonis saame omapoolse sõnumi inimestele edastada. aitäh. Sofi äh,, äh, ütlen siis uutele äh, äh liikmetele, et tegemist on ehk suurema, kõige suurema koguga või koosolekuga siin kojas täna, nii et seetõttu tõepoolest vaikuse minuti äh, Äh, palun äh, püsti tõusta liikmetel Thank you very much. aitäh. And thank you for raising the point, Sophie. aitäh, Sophie. nüüd kolleegid, tere tulemast esimesele libe komisjoni koosolekule. see kõik leiab nüüd aset äh, enne puhkust, äh, kõik on kindlasti äh, juba mõnevõrra väsinud, kuid ma avaksin selle koosoleku äh, esimehe teadaannetega, kui ma ise siia komisjoni esmakordselt tulin, siis midagi õieti ei selgitatud ja võib-olla see on nüüd igav vanadele liikmetele, kuid sellegipoolest ma teeksin väikese sissejuhatuse uutele äh, liikmetele, nii et kõigepealt koosolek alati algab äh, esimehe teadaannetega. Teil äh, on ees äh, paberi, paberid, terve pakett paberitest, dokumentidest, palun tutvuge sellega alati me oleme üks suurematest kaasotsustusmenetluse komisjonidest ja meie eh, otsustusvaldkonda langeb väga palju erinevaid teemasid ja sekretäriaat on seetõttu sellise, sellised dokumendid ette valmistanud. siin on terve rida erinevaid teemasid, nagu ütlesin, kuid lisaks sellele me oleme teadlikud ka sellest, et siin komisjonis me tegeleme terve rea küsimustega, mis äh, eeldavad äh, veelgi enamat äh, ja praegu me olemegi kaardistamas äh, seda valdkonda kolleegidele. kindlasti on see abiks nii kogenumatele kolleegidele kui ka uutele kolleegidele ja see peaks valmis saama sügiseks näiteks äh, kui olete huvitatud äh, politsei julgeoleku varu, varjupaiga küsimustest, äh, uimastite vastasest võitlusest, siis, siis on see justkui sissejuhatus sellele, mis siin komisjonis aset leiab, on kaardistatud kogu seadus andlus, õigusaktid, mis on vastu võetud, millal selles valdkonnas sest me küll võtame iseenesestmõistetavana kõike seda tööd, mis on kolleegide poolt selles valdkonnas ära tehtud, kuid samas pole siiani olnud kohta, kus, ühte kohta, kus kõigele sellele informatsioonile ligi saada. ja see peaks siis oktoobrikuuks olema internetis saadaval ja selline äh, kaardistus äh, kindlasti siis sügisel on äh, samuti teile võimalik välja jagada. teine uus meede on see, et me soovime korraldada poliitika briifinguid näiteks andmekaitsele pühendatud briifinguid äh, koos sekretariaadiga, komisjoniga ja teiste poliitiliste ekspertidega korraldame siis äh, spetsiifilisi äh, briifinguid, äh, mis on huvipakkuvad mingile hulgale liikmetest, komisjoni liikmetest, nii et tihtipeale on tegemist väga keerukate komplekssete valdkondadega. nii et see on siis see kolmas teade, mis mul oli täna. ja, ja kell pool üksteist tulevad siia kaks äh, Itaalia ministrit, kõigepealt me räägime küll äh, eelarve teemadest, üks uutest äh, liikmetest, Toomas Šetšovski annab ülevaate sellest teemast tema annab siis eelarveprojektist äh, meile ülevaate ja kõigepealt äh, ma annaksin sõna komisjonile, siis äh, sõna teile ülevaateks ja siis saavad liikmed sõna, kuid nüüd annaksingi sõna komisjonile, Joe Maran, palun, kes on üksuse juht You, Chairman, aitäh esimees, et komisjonile sõna andsite. kõigepealt sooviksin teid õnnitleda eh, teid eh, selle komisjoni esimeheks nimetamise eest. meie eh, vastavas peadirektoraadis ootame koostööd teie ja teie komisjoni liikmetega tulevastel aastatel. ma tahaksin samuti õnnetleda härra Toomas Žekovskit, vabandan tema nime väljaütlemise probleemide eest kes on äh, ette valmistanud raporti eelarve teemal ja soovin äh, talle edu sellel tähtsa ülesande täitmisel. ja tere tulemast ka nendele, kellega me juba varem oleme tuttavad ja samas äh, tervitaksin ka neid, kes on siin esimest korda. nüüd, kui me tuleme üldeelarve juurde, siis alustuseks tahaksin äh, teha mõningaid üldiseid märkusi selles osas, kuidas komisjoni ettepanek on koostatud. kõigepealt uus mitmeaastane finantsraamistik ehk siis lühidalt MFF kaks tuhat neliteist aastal võeti see vastu, annab meile, see oli stabiilse baasi kõikidele eelarvetele, mis me kujundame kuni kahe tuhande kahekümnenda aastani. seega tahaksin rõhutada, et äh, kulukohustused, mis on komisjoni ettepanekus ette nähtud äh, kaks tuhat viisteist aasta eelarve kohta, siis äh, erinevad valdkonnad, mis teie huvi alla käivad, on kooskõlas äh, just nende näitajatega, mis on ka mitmeaastases finantsraamistikus ette nähtud maksete assigneeringud on väga täpselt välja arvutatud ning seal on ära toodud vajalikud vahendid selleks, et käivitada uued programmid, mis me alustame ja jätkata nendega, mis hetkel juba töös on. mis puudutab detsentraliseeritud ameteid, mis on meie valdkonnas väga olulised, kuna nende ülesanne on ka tähtis ja töötajate kohustused, töötajate vajadused on, lähtuvad meie vastavatest arvust, arvutustest kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend aastateks ja see dokument võeti eelmise aasta juulis vastu. samas aga kaks tuhat viisteist aasta eelarve ettevalmistamisel on komisjon arvesse võtnud ka eelmise aasta eelarve muudatus äh, muudatused, näiteks Europol sai kaks täiendavat töökohta selle muudatuste protsessi käigus ja need jäävad äh, sellele ametile ka alles. kaks tuhat viisteist eelarveprojektis jätkab komisjon sel viisil, et äh, korrastada eelmise aasta ülejääke, see puudutab kaks tuhat kolmteist aasta eelarvet, kaks tuhat viisteist aasta Euroopa Liidu äh, maksed äh, ametitele, see tähendab, et eelarveprojektis on ainult äh, uued äh, assigneeringud selleks, et tagada stabiilsus kaks tuhat viisteist aastal. lisaks sellele ja vastavalt raamotsusega ametite finantseerimisel on komisjon otsustanud karistada ameteid, kes ei ole kasutanud ära vahendeid, mis nende kättesaadavuses olid eelneval aastal. seega on karistusi rakendatud järgnevalt. kaks protsent vähendamine ähm, äh, kulukohustuste täitmise osas, mis puudutab EASO-t ja kaheprotsendiline vähendus Äh, maksete assigneeringute mitmetäitmises enam kui viie protsendi osas, äh, mis oli nende kasutuses, see puudutab EULISat. oma lühikese ettekande lõpuks tahaksin meelde tuletada mõningaid kaks tuhat viisteist aasta äh, näitajad võrreldes kaks tuhat neliteist aastaga. ma leian, et tulemused on positiivsed. kaks tuhat viisteist aasta eelarveprojekte migratsiooni asüülifondile, äh, sealhulgas põgenike äh, tagasipöördumise integratsioonifond suureneb enam kui kolme protsendi osas kulukohustuste assigneeringute osas ja sada nelikümmend protsenti maksete assigneeringute osas. nüüd, mis puudutab sisejulgeolekufondi, sealhulgas sisepiirifondi, suureneb peaaegu kolme protsendi võrra eh, kulukohustuste assigneeringute osas ja samuti ka maksete assigneeringute osas. Need on kõik väga olulised eh, tõusud ja sellega soovime me täita oma eh, kohustusi. parlament eelmisel aastal kritiseeris seda probleemi, et meil ei olnud piisavaid maksete assigneeringuid selleks, et täita juba võetud kohustusi nende fondide ees. sada nelikümmend protsenti tõusu ühes valdkonnas ja kakskümmend protsenti siis teise fondi osas sarnaselt kaks tuhat viisteist aasta eelarve justiitsprogrammile, sealhulgas vanade programmide elluviimine, eh, uimasti kaubanduse vastu võitlemises suureneb peaaegu viis protsenti äh, kulukohustuste osas ja peaaegu neli protsenti maksete assigneeringute osas. kui nüüd vaadata teie, neid ameteid üheskoos, siis Euroopa Liidu panus kuuele detsentraliseeritud ametile äh, justiits- ja õigusküsimuste valdkonnas suureneb enam kui kümme protsenti võrreldes kaks tuhat neliteist aastaga see on väga oluline tõus ja see lähtub, äh, puudutab põhiliselt kahte ametit, Europol, äh, mille eelarve suureneb kolmteist protsenti ja Eulisa, äh, mis vastutab SIS ja VIS IT-süsteemide eest, nende eelarve suureneb kakskümmend kaks protsenti. Euroopa Liidu panused kolmele detsentraliseeritud ametile kaks tuhat viisteist aastal näitab väikest tõusu veidi enam kui üks protsent võrreldes kaks tuhat neliteist aasta eelarvega. ma loodan, et see üldine ülevaade aitab teil paremini analüüsida komisjoni ettepanekut ja lihtsustada arutelu siin. aitäh tähelepanu eest! aitäh ja nüüd annaksin sõna raportöörile Vážený pane předsedo, vážení členové. suur tänu, esimees, head kolleegid. mina sooviksin äh, teid taas kord tänada selle ettepaneku eest. ma analüüsisin seda Euroopa Komisjoni Äh, ettepanekud ja lähtusin oma analüüsis äh, ettepanekutest, mis ma sain märtsikuus, mis puudutasid äh, meie komisjoni ja seal olid ära toodud ka kriitikanooled selle ettepaneku osas, kui me soovime signeeringuid ametite nagu Europoli, EULISA puhul suurendada ja ka Frontexi puhul, siis tegemist on ametitega, mis peaksid äh, arvestama rahvusvahelist arengut ning samuti puudutab see ka meie sisejulgeolekut. mina leian, et praeguses olukorras on oluline äh, tegutseda. Euroopa Komisjon on üritanud eelarvet nende ametite osas suurendada ja ma leian, et see aitab meil tõsta kõikide kodanike julgeolekut Euroopas. mina tahaksin omalt poolt öelda seda, et on valdkondi, mille osas me peaksime märkusi tegema ning samad tähtajad kakskümmend seitse august on tähtaeg muudatusettepanekute tarbeks selle arvamuse osas, mis kujundatakse siis esimeseks-teiseks septembriks, meil toimub variraportööride kohtumine ning kolmandal septembril hääletame me meie komisjonis seda ettepanekut, see oli kõik minu poolt, aitäh! Um... aitäh! kakskümmend seitse august on muudatusettepanekute tähtaeg aitäh selle informatsiooni eest, see oli esimene kõne uuele liikmele siin komisjonis ja ja nüüd saavad sõna järgmised sõnasoovijad. härra Jasek kõigepealt. aitäh, äh, esimees. tahtsin äh, sõna võtta ALDE variraportöörina, kui praegu on selleks õige aeg. jah, palun. lugupeetud esimees, head kolleegid. ALDE saab seda arvamust toetada ning neid prioriteete, mis on ära toodud, soovime tänada raportööri tasakaalustatud raporti eest praegusel ajal veelgi enam kui kunagi varem on oluline, et eelarve osas oleme me tähelepanelikud ning äh, tagama selle, et ametitel on piisavad eelarvevahendid selleks, et oma ülesandeid täita. Aldel on seega väga hea meel, et Frontexi eelarvet on suurendatud ja me hoiame silma peal eh, vahendite tõhusal kasutamisel. me oleme raportööriga nõus, et Frontex peab oma töötajatele võib-olla lisatuge saama selleks, et tõhusalt oma ülesandeid täita. samuti tahame viidata sellele, et vahendite tagamine ka teistele ametitele või üksustele, kes on seotud Vahemere piirkonna küsimusega. asüülipoliitika osas jagame me muresid seoses eelarvevahendite kättesaadavusega ja tahaksime, et sellele määrataks täiendavaid vahendeid. me ei taha suurendada üldeelarvet ja seega vähendaksime eelarveridu teistes küsimustes, näiteks enne eelmise mandaadi lõppu libe soovis õigustust, mis puudutas eh, EULISA eelarve suurendamist. suuremahulised IT-süsteemid ei tähenda eh, ei, ei vaja tingimata suuremahulisi eelarve suurendamist, tahaksime komisjonil selgitada, miks nii suur äh, tõus eelarvevahendite osas EULISA-le on ette nähtud ning mis puudutab nüüd seaduse järgimist, peaksime me üles näitama eeskuju Euroopa Kohus ütles, et andmete see kogumisdirektiiv ei kehti ja me peame arvesse võtma, millised on selle tagajärjed, selle analüüsiga ei ole piisavalt tegeletud. kas seega komisjon võiks täpsustada, kas mõned programmid või algatused, mis puudutavad sisejulgeolekufondi näiteks, võiksid selle kaasuse tõttu mõjutatud saada? ning kas komisjon võiks mitte minna tegevuste juurde, mis puudutavad seda valdkonna enne, kui piisav selgus ei ole loodud, aitäh. härra Dias de Meiro, palun. jah, suur tänu, härra eesistuja. minul on lühikene kommentaar see puudutab konkreetsete ametite eelarve suurendamist, mina näen seda kriitiliselt. küsimus ei ole ju selles, et anda välja rohkem raha, vaid küsimus on selles, kuidas seda raha tõhusamalt kasutada. meil on vaja vahendeid ära kasutada, mitte neid eelarvesse ümber paigutada järjepidevalt, mis puudutab Europoli, siis nüüd ähm, see oli kaheksakümmend kaheksa koma kuus miljonit eurot. kahe tuhande viieteistkümnendaks aastaks on ette nähtud juba rohkem. see tähendab seda, et tegelikult kaksteist protsenti tõuseb eelarve, komisjon rääkis siin kolmeteistkümnest protsendist küll. niisugune Europoli eelarve suurendamine on mõeldud kahe valdkonna eelarve kasvatamiseks, kõigepealt arvutisüsteemide parandamiseks ning C3 jaoks, see tähendab siis küberkuritegevuse vastaseks võitluseks. kuid mida see tähendab isikkoosseisu osas? meil on institutsioonide vaheline kokkulepe aastateks kaks tuhat neliteist kuni kakskümmend ning seal pandi paika ka eesmärk. ning eesmärgiks oli töötajate arvu vähendamine viie protsendi võrra järgmise viie aasta jooksul ning komisjon on esitanud ka Europolile personali vähendamise kavad. siin on neli tähtajalist kohta neljandal astmel, see on minu arvates väga positiivne, kuid kokku koondatakse ainult kuus ametikohta ning tegelikult Europol oma kohustusi ei täida selles valdkonnas ning mina näen siin täielikku vastuolu. mida Europolil vaja on? Europol tegelikult ei küsi rohkem raha. Neil on kindlasti hea meel, kui nende eelarve on suurem, kuid tegelikult mida neil on vaja, neil on vaja inimesi, neil on vaja personali suurendada, isikkoosseisu, neil on vaja kakskümmend üheksa ajutist ametikohta seda siis kolmanda astme ametikohtadel ja, ja veel mõned ametikohad. see tähendab, et tegelikult on vaja isikkoosseisu suurendada seal. Toomas tegi ettepaneku, mida mina saan ainult toetada. ning ähm, minul on järgmine muudatusettepanek, nimelt pikaajalised, et me peame eelarvete puhul pidama silmas nende lühiajalist ega pikaajalist mõju äh, ning komisjon võiks ka öelda omalt poolt, äh, mida ta selle vastuolu kohta arvab. Äh, siin on täitevagentuurides tegemist vastuoluga nende ühendamise osas, osadest ühendamistest on loobutud sellega lubati seitsmeteist miljonilist kokkuhoidu küll, kuid nüüd me näeme, et tegelikult küsitakse kaksteist miljonit eurot juurde. mina tahaksin komisjonile siinkohal öelda seda, et parlament jälgib väga hoolikalt seda, kuidas eelarvet kasutatakse mitte ainult seda, kuidas eelarveid koostatakse, vaid me jälgime väga tõsiselt ka seda, kuidas eelarvevahendeid kasutatakse. suur tänu! Um, aitäh, härra Dias de Mera! Liisa Miller, palun! aitäh, kallid kolleegid! ma tahaksin kõigepealt äh, õnnitleda härra Stahovskit selle suurepärase tehtud töö eest nii lühikese aja jooksul üldiselt äh, ma olen selle arvamusega nõus, see rajaneb äh, põhjalikule analüüsile komisjoni ettepanekust äh, kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eelarve kohta, kui räägime kolmandast lõikest, kus räägitakse ebapiisavatest vahenditest EASO-le siis ma arvan, et hiljutiste sündmuste valguses me peaksime kasutama siin veelgi äh, kangemat sõnastust. me peaksime äh, kogu seda varjupaigapaketti kahe tuhande kolmeteistkümnendast aastast nüüd hakkama tõepoolest lõpuks ellu rakendama. tegemist on ju ometigi ametiga, mille töömaht järgnevatel aastatel äh, märg-, märgatavalt suureneb ja ma esitan selle kohta ka omapoolse muudatusettepaneku. samuti on murettekitav, et äh, siseasjade jaotises on küll eraldatud enam vahendeid, äh, enam vahendeid äh, integratsiooniks, kuid me peaksime siin tasakaalu tagasipöördumise ning integratsiooni vahel paremini kehtestama. nüüd äh, lõiked viis ja kuus, libekomisjon ei peaks äh, tervitama eelarve suurenemist äh, valdkondades, kus läbirääkimised ei ole veel lõpule jõudnud. Europoli määrust ei ole veel vastu võetud, nii et Europoli eelarve suurendamine ei ole seega õigustatud. me peaksime olema ka ettevaatlikumad, kui me räägime toetusest äh, sisenemis- ning väljumissüsteemile, mis äh, on olnud äh, vägagi vastuoluline ja mina siis pakuksin enda muudatusettepanekus ka ettevaatlikuma sõnastuse välja. kuid äh, üldiselt ma tervitan seda raportit. ja lõpetuseks ma tahaksin paluda teie toetust pilootprojektile, mille eesmärgiks on tekitada parem äh, sünergia Euroopa Liidu inimõiguste agenda ning regionaalpoliitika vahel, mis puudutab just äh, romisid et äh, vähendataks nende eraldust äh, koolides, et neil oleks paremad võimalused ühiskonnas äh, hakkama saamiseks. romide integratsioon peab saama osaks Euroopa Liidu poliitikatest, kui Euroopa Liidu juhid tõepoolest on siirad selles, mida nad ütlevad, räägivad majanduskasvust ning tööhõivest kõigile, siis peaksid ka romid olema sinna kaasatud. aitäh, nüüd härra Veržia, palun. proua Veržia, aitäh härra esimees, aitäh raportöörile. teen kiiresti, kuna ma ei ole piisavalt üksikasjalikult äh, uurinud seda teemat. kuid äh, mul on äh, pigem halb mulje selle eelarve tasakaalu kohta, mis puudutab julgeoleku ning õigusasjade tasakaalu ning inim- ning kodanike õiguste külge me näeme, et kõige enam vahendeid on äh, määratud äh, nendele teemadele, mis puudutavad just äh, julgeolekut, nii et võib öelda, et inimõiguste ning julgeoleku vaheline mm, tasakaal ei ole praegu õigustatud. näiteks kõik see varjupaiga teema. mul ei ole vastuvõetav see, kuidas äh, varjupaiga tugiametit rahastatakse liiga palju asju on jäetud kodanikuõiguste osas just liikmesriikidele ja liikmesriikide poolt on veel väga palju ära teha, kui me tahaksime vältida draamasid näiteks Vahemere regioonis eh, ja ma esitan enda poolt terve rea muudatusettepanekuid eh, ning jään ootama ka variraportööride koosolekut. Okay. väga hea kuulda, et eh, ootate järgmist variraportööride töö kohtumist, see on just see õige koostöövaim, mida meil vaja on. kas raportöör soovib uuesti sõna? palun. Uh, vabandust, komisjoni esindaja. aitäh, härra esimees, püüan teha lühidalt, siin tehti terve rida eh, huvitavaid märkusi sõnavõttudes, kõik need eh, märkused panime ka kirja. kui räägime Frontexist ja EASust, siis kaks märkust. esiteks, need eh, kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eelarveprojekti summad on need, mida ametid ise soovisid, me oleme lihtsalt toetanud nendepoolseid ettepanekuid, kuid seda arvestades ja see on ka väga oluline, eelarve ei ole midagi, mis on justkui kivisse raiutud, see peab olema paindlik instrument ja seda ta ka on, nagu te kõik teate, sest te pidevalt tegelete eelarvete parandamisega kui äh, olud peaksid muutuma ja selles äh, töövaldkonnas äh, olud ka pidevalt muutuvad, on pidevalt vajadus eelarveid muuta, eriti just pidades silmas Vahemere piirkonda, kus nii EASO kui Frontex on tegevad. teine märkus. meie peadirektor härra Rüütel on täna pärastlõunal teie komisjoni ees, räägib äh, Vahemere rakkerühma tegevusest ja siis on võimalik äh, mõningatest teemadest ka temaga üksikasjalikumalt äh, rääkida. esitati üks märkus ja mida ma ka kõrgelt hindan, me ei peaks tingimata keskenduma eelarve suurendamisele, vaid tõhusamale kasutamisele, me toetame seda igas valdkonnas me peame lihtsalt saavutama paremaid tulemusi nende samade eh, summadega ja võtan arvesse selle, et personaliküsimused ametites, Euroopa Liidu ametites on teema, mida soovitakse veel arutada. võtame selle arvesse, kuid äh, on selge lubadus antud personali vähendamiseks ametites, nii nagu ka parlamendis, nõukogus ja komisjonis, teistes institutsioonides viie protsendi võrra. nii et see on midagi, millest me peame kinni pidama kuid agentuuride ametite sees on teatud mänguruumi siiski ka olemas. ja viimane märkus EU-LISA-t puudutab see ning seda märkimisväärset äh, kasvu, eelarve kasvu arvestades. tegemist oli informatsioonisüsteemi uuendamisega, mis leiab aset just põhiliselt kahe tuhande viieteistkümnendal aastal ja kõik, kellel on teadmisi sellest äh, valdkonnast, äh, et nende süsteemide uuendamine on väga kulukas. aitäh, tahaksin kolleegidele mainida, et nagu eelmistel aastatel pakume hilisema muudatusettepanekute esitamise tähtaja, see on siis kahekümne seitsmes august, äh, kolmapäev, ja neid võib kahjuks esitada ainult inglise keeles, mitte sellepärast, et mina olen, mina räägin inglise keelt äh, esimese keelena. Äh, kas kellelgi on vastuväiteid sellele? et teil on võimalik siin vastuväiteid esitada, ütlen uutele liikmetele Mm, siin saalis on ka härra Debrei, kes oli endine libekomisjoni esimees äh, ja ka eelarve küsimuste raportöör. eelarved on selle, meie komisjoni jaoks äh, väga tähtsaks äh, teemaks. meie tegevusvaldkonnas on mitmeid Euroopa Liidu ameteid tegevad. nii et tahaksingi tänada eelmist esimehed härra Debriad äh, ja kui liikmetele see teema huvi pakub, siis äh, tegelikult see on vägagi õigustatud. Äh, kogu see eelarve temaatika härra Lopez Agulari ei, ei ole varem siin kohal olnud, kuid nüüd täna ma tahaksin küll teda tänada tehtud töö eest siin komisjonis, kuna ta täna siin viibub, nii et meil on kaks eelmist esimeest siin täna ruumis et aitäh sulle ka, Fernando. ma ei tea, kas te nüüd kõigest aru saite, uued liikmed, meil on siin kaks eelmist esimeest, selle komisjoni esimeest, et väga õnnestunud äh, olukord. ja veel üks äh, teadaanne, veidi sürreaalne. meil on tehniline probleem Taani tõlkega. kui siin on Taani äh, liikmeid kohal, siis ütlen neile, et liikmed võivad äh, taani keeles kõnelda, kuid äh, nad ei saa kuulata taani keelt. meil on ainult üks taanikeelne liige vist. jällegi äh, ütlen uutele liikmetele, et selliseid teateid me samuti siin edastama, kuna teil on õigus kuulata tõlget enda keeles. nagu te näete, me oleme praegu oma ajakavast ees proua Veršea, kas te soovite uuesti sõna? millise päevakorrapunkti kohta? puudutab muudatusettepanekuid, härra esimees äh,. Si kui ma õigesti aru sain, siis me peame muudatusettepanekud kahekümne seitsmendaks augustiks inglise keeles esitama. Eh, see on eh, umbes kuu aega muudatusettepanekute esitamiseks ma saan aru, et tegemist äh, on küll äh, suvepuhkuse ajaga, kuid meie oleme püüdnud äh, püüdnud siiski vältida seda olukorda, et ei ole võimalik oma emakeeles muudatusettepanekuid esitada ja samuti on ka viimase minuti tähtajaga tegemist antud juhul, ma arvan, et oleks parem, kui me saaksime muudatusettepanekuid esitada siiski oma emakeeles, arvestades ka seda, et meil on palju uusi liikmeid me ei tohiks nende vanade halbade harjumuste juurde tagasi tulla, me peaksime parimad äh, tingimused kehtestama, arvestades keelte, erinevate keelte mm, võimalusi. me saame seda tähtaega kolmeteistkümnendani pikendada, kui komisjon seda soovib. nii et see oleks ehk siis äh, ka mõeldav, et kolmeteistkümnes võiks, kolmeteistkümnes august keskpäevaks eh, kell kaksteist päeval on see tähtaeg alati muudatusettepanekute esitamisel, nii et kolmeteistkümnes august ja septembris leiab eh, hääletus leiab aset äh, septembris, ma nüüd siin muudkui jutustan seda sellepärast, et me oleme oma ajakavast ees, seda ei juhtu just tihti. Anna, kas äh, soovid sõna? ma lõpetan lihtsalt selle teemaga. Äh, pool üksteist tuleb teie Itaalia ministrid, nad ei ole veel siia jõudnud, Anna, annan sulle sõna. kas see on kodukorda puudutav küsimus? It's just a general point, okei okay.. lihtsalt üldine märkus, selge, palun. suur tänu, Claude. me alustasime seda koosolekut väga kurba, kurva teemaga, tahaksin kõigile meelde tuletada, et kolm aastat on möödunud sellest, kui kuuskümmend üheksa noort eh, Norra hukad said, tapeti. ja väga oluline on, et me mälestaksime ka seda päeva, sest tegemist on olukorraga, kus taheti teadlikult tappa noori, kes toetasid demokraatiat ja avatud ühiskonda. tahtsin kõigile lihtsalt meenutada, et Uteia tragöödiast on nüüd möödas täpselt kolm aastat, aitäh! suur tänu, Anna! ja teeme nüüd äh, lühikese pausi, sest ootame praegu Itaalia ministreid. ärge liiga kaugele palun minge, olge siin läheduses ja me jätkame siis, kui ministrid kohale saabuvad, aitäh. When are they, are they on the way? Colleagues, please take your seats. kolleegid, palun võtke istet. colleagues, we're going to begin the meeting. head kolleegid, me peame nüüd koosolekuga jätkama. Colleagues, just one uh, bit of housekeeping kõigepealt uh, üks informatsioonipunkt, enne kui me lähme Itaalia ministrite kõnede juurde. eelnev arutelu seoses eelarvega, siis kakskümmend seitse august jääb tähtajaks uh, selle kinnitasime nüüd ja ma pean selle teile välja ütlema siin, sellepärast et reeglid nõuavad seda. ma võiksin lõpmatuseni selgitada neid reegleid, aga seda praegu vaja ei ole. Um, mul on väga hea meel tervitada siin meie kahte kolleegi eh, Itaalia eesistujad, minister Alfano ja minister Orlando. mina esindan Euro-, esindasin Euroopa Parlamenti ka mitteametlikul justiits- ja siseasjade nõukogus ja tahaksin öelda, et minu arvates oli tegemist suurepäraselt organiseeritud nõukoguga, kus keskendusime konkreetselt eh, meie prioriteetidele, Vahemere rakkerühmale, strateegilised juhtnöörid seoses andmekaitsega, EPPO Euroopa prokuratuuri küsimusele ja see oli peaaegu meie kogu äh, prioriteetide nimekiri, mida seal käsitleti ja äh, arutelu äh, oli väga asjalik ja see konkreetsetel teemadel, samuti ümberasustamine, Süüria küsimus ja väga palju räägiti loomulikult ka Euroopa valimiste tulemustest ja poliitilisest olukorrast ja kuidas see kõik on mõjutanud äh, ja kõik oli väga hästi korraldatud, aitäh selle eest ja me saame rohkem äh, nüüd teada ja meie liikmetel on äh, väga palju aega, piisavalt aega ka ministritele küsimusi esitada. ja kõigepealt äh, annaksin sõna minister Alfanole kümneks minutiks ja seejärel justiitsminister Orlandole kümneks minutiks ja kõigepealt siis äh, saavad küsimusi esitada koordinaatorid esimeses voorus uutele liikmetele teadmiseks, kui koordinaatorid peavad ajast kinni, siis jääb piisavalt aega ka liikmetele teises voorus küsimusi esitada. ja kõigepealt siis äh, härra Angelino Alfano ja teil on maksimaalselt aega kümme minutit, kui te ajast kinni äh, peate, siis jääb piisavalt aega ka küsimustele vastata ja küsimusi on kindlasti väga palju. suur tänu tulemast! suur tänu, härra esimees! mul on väga hea meel, et mul on võimalus täna teie ees kõnelda, ma olen väga tänulik selle kutse eest. tegem-, soovisin samuti äh, väljendada rõõmu selle üle, et te osalesite Milanos mitteametlikul kohtumisel. Eh, mul on väga hea meel, et võin täna eh, siin eh, teie juures olla ning Itaalia esindajana sooviksin ma rõhutada, et meie jaoks on äh, väga oluline äh, täna meenutada seda, et Assil, äh, meenutada Assil de Kaspar teeneid, see saal siin kannab tema nime ning äh, mul on väga hea meel ka selle üle, et nüüd eesist-, Itaalia eesistumise ajal alustab oma tegevust ka uus äh, komisjon ning äh, kõigepealt äh, sooviksin rõhutada seda, et inimõigused on äärmiselt olulised Euroopa ühinemise, Euroopa lõimumise protsessis ning inimeste õigus vabadusele, õigus turvalisusele, õigus, õigusele on Euroopa Liidu peamine alus ning Euroopa Liidu saatus sõltub sellest, kuidas me suudame põhiõigusi tagada. me soovime teha tihedat koostööd Euroopa Parlamendiga, sest otsustusprotsessis on Euroopa Parlamendil väga oluline koht, väga tähtis on tunnustada parlamendi rolli kõikide nende väga keeruliste küsimuste lahendamisel, mis Euroopa Liidu ees seisavad. Euroopa ees, Liidu eesistujana on Itaalia ülesanne tõhustada koostööd, tugevdada ka otseseid suhteid Euroopa Parlamendiga. just see on väga tähtis institutsioonide vaheliste protsesside tõhustamisel ning me soovime siin jätkata oma eelkäijate, teiste eesistujate tööd. me peame silmas pidama meie seisvaid keerulisi olu-, ülesandeid, eelkõige pidades silmas sisserändega seonduvat ning meie ees seisavad väga tõsised ülesanded. Euroopa Liit vajab väga tõhusaid samme edasiliikumiseks ning ka mitteametlikul kohtumisel pöörati sellele suurt tähelepanu. meil on vaja otsekohe tegutseda ning meie otsustel peab olema ka tuntav mõju. samas ei tohi jätta tähelepanuta ka meie otsuste pikaajalist mõju ma soovin teile meenutada seda, et möödunud aasta oktoobris Lampeduusa rannikul aset leidnud tragöödia valguses vastu võetud eh, otsus, eh, otsuseid eh, on vaja täita, me peame aga ka edasi liikuma, meil on suured eesmärgid ning me peame püüdma takistada inimkaubitsejate tegevust Itaalia eesistujana soovib ähm, tugevdada võitlust äh, alaealistega kaubitsemise vastu. me püüame äh, panna piiri inimkaubandusele, meil on vaja siin välja töötada kindlad äh, menetlused, seadused ning parlament, nõukogu ja komisjon peavad tegema tõsist koostööd selleks, et leida siin toimivad lahendused. meil on vaja tugevdada Euroopa Liidu välispiiri. piiride osas sooviksin kõigepealt juhtida tähelepanu sellele, et me ei tunne ajaloost ühtegi niisugust riikide ühendust, kus ei oleks olnud mingeid sisepiireid, nii nagu praegu Euroopa Liidus neid ei ole, kuid meil on välispiirid ning meie välispiirid ei ole piisavalt kindlustatud. me kaotasime sisepiirid. Euroopa Liidu kodanikud peavad olema teavit-, peavad olema kindlad, et et äh, Euroopa Liidu välispiirid on tugevad ning meil on vaja vastavaid meetmeid. meil on ka Vahemere rakkerühm, mille eesmärgiks on äh, äh, kasutades ka Frontexi vahendeid ja ressursse tugevdada meie välispiiri. Euroopa Liit soovib pöörata rohkem tähelepanu ka Mare Nostrum algatusele. kui me räägime sisepiiridest, e, e, siis tuleb silmas pidada seda, kui suured on e, probleemid, vabandust, kui me räägime välispiiridest, siis me peame silmas pidama seda, mis toimub meie idapiiridel. me peame kasutama idapartnerluse vahendeid et tihendada koostööd oma partneritega, tugevdada tuleb merendusalast koostööd ning äh, meil on vaja luua õiguslik raamistik legaalseks sisserändeks. me soovime anda võimaluse Euroopa Liitu legaalselt sisse rännata nendele inimestele, kes seda soovivad ning meil on vaja tagada parem seos sisepoliitiliste meetmete ja välispoliitika vahel. me võiksime sellest rääkida ka Euroopa Liidu välisministrite kohtumisel. me soovime edasi liikuda ka nutikate piiride valdkonnas me soovime läbi vaadata äh, selle valdkonna direktiivid ning äh, liikmesriikide vahelist koostööd on vaja tõhustada eelkõige just Euroopa varjupaiga äh, tugiametile toetudes ning meil on vaja tõhusat raamstrateegiat selleks, et tugevdada üldist turvalisust. siin äh, tuleb nimetada asju õigete nimedega. kui me räägime Euroopa kodanike turvalisusest ja julgeolekust, siis on Euroopa riikide valitsused kohustatud äh, tugevdama sisejulgeolekut eh, ning meie eesistujana soovime selle eest välja astuda, kuid samas tuleb tagada kodanike põhiõigused. see puudutab mitte ainult sisejulgeolekut, vaid ka eh, tegelemist suhetega kolmandate riikidega. meil on vaja sisejulgeoleku strateegiat edasi arendada ning äh, samuti tuleb pöörata tähelepanu politsei koostööle liikmesriikide vahel. tähtis on paika panna prioriteedid äh, ning äh, me soovime tugevdada legaalset majandust ning võidelda varimajanduse vastu me soovime võidelda kriminaalsete organisatsioonide vastu, et takistada korruptsiooni ning samas vajame me tõsist strateegiat terrorismivastaseks võitluseks, see puudutab kogu Euroopa Liitu. me jälgime suure murega arenguid, mis toimuvad seoses islamivõitlejate liikumisega konfliktikolletesse ning samuti tuleb tugevdada üldist kuritegevuse vastast võitlust, kuid tuleb pöörata tähelepanu ka diskrimineerimise vastasele võitlusele, samas ei tohi unustada küberkuritegevuse vastast võitlust, siin on vaja ette näha suuremaid investeeringuid härra esimees, mitteametlikul kohtumisel Milanos me rääkisime kodanikuühiskonna kaitsest. siin me soovime astuda konkreetseid sammu, samme ning eh, me soovime täpsemalt paika panna ka vastutusalasid eh, lisaks siseministeeriumile tegelevad, siseministeeriumidele tegelevad nende küsimustega ka paljud muud sektorid. meil on vaja tagada nendevaheline koostöö e, ning me loodame, et meie koostöö saab olema väga tõhus. ma sooviksin tänada veel kord Euroopa Parlamenti seni tehtud väga tõhusa ja konstruktiivse koostöö eest ning ma loodan, et see jätkub samas vaimus, et Euroopa oleks edaspidi vabam ja turvalisem. aitäh, aitäh, härra Alfano, aitäh selle eest, et ajast kinni pidasite ja kõne oli väga sisutihe ja lähen nüüd justiitsministri härra Orlando juurde, kes annab meile ülevaate oma valdkonna eripäradest, aitäh! Äh, suur tänu, härra esimees äh, soovin tänada ka selle mitteametliku kohtumise korraldamise eest, mis Milanos aset leidis. Äh, kõigepealt sooviksin tervitada ka kõiki komisjoni liikmeid. ma soovin komisjonile suurt edu eesseisvas töös. meie ees seisavad tõsised ülesanded, keeruline õigusloome, meil on vaja astuda otsustavaid samme Euroopa poliitika elluviimiseks, oma kodanike turvalisuse suurendamiseks ning äh, Itaalial eesistujana on selleks samuti konkreetsed plaanid. mina võin teile kinnitada, et ma teen isiklikult kõik selleks, et koostöö nõukogu ja parlamendi vaheline koostöö vähemalt minu tegevusvaldkonnas oleks efektiivne ja tõhus. eelseisva perioodi jooksul teeme me ka mitteametlikult kõik võimalikku selleks, et koostöö toimiks. õiguse ja siseasjade valdkonnas toetume me loomulikult ka liikmesriikide erinevatele õigustraditsioonidele. meie tegevuse keskpunktis on erinevad valdkonnad, kuid me peame pöörama väga palju tähelepanu koostööle eh, tsiviilõiguse valdkonnas, politsei koostöö valdkonnas, elektroonilise eh, info valdkonnas, me peame pöörama tähelepanu küberkaitsele, eh, õigusvaldkonna töötajate paremale koolitusele koolitus on äärmiselt vajalik selleks, et tekiks vastastikune usaldus see on üks olulisemaid aspekte, kui me soovime oma koostööd tõhusalt kujundada. nõukogu töötas hiljuti välja strateegilised suunised äh, julgeoleku ja siseste valdkonnas. ma soovin tänada ka äh, esimeest Claude Moraes tehtud töö eest selles valdkonnas me püüame nii õigusloome kui ka eh, seaduste jõustamise osas edasi liikuda konkreetsete sammude astumise teel eh, ning eh, meie jaoks on äärmiselt olulised kolm teemat. kõigepealt menetluslikud tagatused, tagatised Lissaboni lepingule toetudes, lepingule toetudes süüdistatava õiguste kaitse samuti eh, kohtute töö tõhustamine, kohtuotsuste jõustamine. äärmiselt oluline on pöörata tähelepanu ka organiseeritud kuritegevusega kogutud varade konfiskeerimisele õigusvaldkonna instrumendid muutuvad järjest keerulisemaks, meil on vaja tagada nende tõhus toimimine ning eh, väga oluline on eh, tagada kõikide valdkondade omavaheline koostöö eh, ning me soovime parandada ka no, õigusvaldkonna töötajate väljaõpet. oluline on suurendada vastastikust usaldust tähtis on tunda eeskirju, kuid tähtis on ka see, et me saaksime üksteist vastamisi usaldada. ning just sellele tuleb õigussektoris väga palju tähelepanu pöörata ja seda kõikides liikmesriikides liikmesriikidel on äh, kahtlemata erinevusi ning me peame olema kindlad selles, et kord juba vastu võetud seadusi täidetakse ning lähipäevadel ma räägin ka volinikuga sellest, mis on meile edaspidise perioodi jooksul äärmiselt kõige olulisemad algatused. meie eesistumisperioodil on kindlad eesmärgid ning need on tihedalt seotud teie komisjoni tööga. ja ma sooviksin, mul on hea meel, et ma saan pärast vastata ka kõikidele teie küsimustele selleks, et tugevdada koostööd õigus- ja siseasjade valdkonnas, on meil vaja äh, justiitspoliitika, sisepoliitika omavahel tihedalt siduda, samas mängib olulist rolli ka üldine äh, majanduslik olukord, majanduse tugevdamine. Äh, me soovime tugevdada legaalset majandust ning võidelda varimajanduse vastu tuleb võidelda kuritegevuse kõige raskemate vormide vastu, inimkaubanduse vastu, terrorismi vastu, kaitstes inimeste põhiõigusi, pöörates piisavalt tähelepanu andmekaitsele ning see tähendab, et tuleb teha väga tihedat koostööd isikuandmete kaitse osas on vaja parandada õiguslikku raamistikku. Itaalia eesistujana püüab tagada erinevate eeskirjade vahel suurema sidususe saavutamist. tuleb tagada isikuandmete sidus kaitse kogu Euroopa Liidu ulatuses. meil on vaja üldisi eeskirju, kuid ka spetsiifilisi eh, eeskirju nii kohtusektoris kui ka õiguse siseasjade konkreetsetes valdkondades maksimaalne isikuandmete eh, kaitse peab siiski võimaldama eh, õiguse seaduste täitmist õigusalane koostöö peab paranema ka kolmandate riikidega. see peab, seda on vaja selleks, et õigusi oleks, et seadusi oleks võimalik paremini jõustada meie õiguslik raamistik on loodud eesmärgiga kaitsta kodanike õigusi ning ka parlamendiga soovime me siin äh, teha tõsist koostööd, me tunnustame parlamendi rolli õigusloomes ning siinkohal on väga oluline ka see, et nõukogus saavutatakse nendes küsimustes üksmeel. me rääkisime juba ka kolleeg äh, härra Albrechtiga ning me nägime, et uued eeskirjad peavad, mida me hakkame välja töötama, peavad iseäranis pidama silmas isikuandmete kaitset, inimeste eraelu kaitset. samas tuleb pöörata tähelepanu ka andmete läbipaistvusele. Euroopa kohus on nende küsimuste osas samuti selgelt väljendanud oma seisukohti. mis puudutab kriminaalõigust, siis on meie jaoks eriti tähtis Euroopa prokuratuuri edasiarendamine. see on vajalik selleks, et luua Euroopa õigusruum, siin on vaja teha tõsiseid pingutusi. meil on vaja niisugust instrumenti, mis tõepoolest toimiks. kurjategijad peavad tundma, et nad peavad kandma vastutust ja seda kogu Euroopa Liidu ulatuses. meil on vaja pädevused väga täpselt paika panna, me peame täpselt teadma, mis toimib liikmesriikide tasandil, mida tehakse Euroopa Liidu tasandil. oluline on seejuures aga tagada ka süüdistatavate õigused Milanos me arutasime, milline peaks olema täpselt menetluslik kord. siin pakuti välja väga palju erinevaid huvitavaid lahendusi ning see kindlasti võimaldab saavutada edu ja kahtlemata on võimalik, et riikide seisukohad erinevates punktides ka vastastikku lähenevad. meil on vaja mitmesuguseid algatusi edasiliikumiseks. eesistuja soovib äh, edasi liikuda ka finantshuvide valdkonnas, äh, siin on vaja teha tõsist koostööd Eurojustiga äh, ning kiirendada tuleb ka tööd Euroopa hageja valdkonnas meil on vaja ühist äh, õigusruumi ning äh, see tähendab seda, et Euroopa prokuratuuri rolli tuleb tõsiselt tugevdada. Euroopa ühendamise, Euroopa integratsiooni saab anda Euroopa prokuratuuri loomine väga tõsise panuse. see annaks tõsise, äh, tõsist lisandväärtust ning võimaldaks vältida ka topeltstruktuure. nüüd süüdistatavate õigusest kriminaalmenetluses, siin me oleme väga huvitatud tihedast dialoogist Euroopa Parlamendiga, eelkõige mis puudutab alaealiste õiguste kaitset. nõukogus me tegeleme ka süütuse presumptsiooni küsimusega ning äh, me oleme huvitatud tõhusast koostööst teie raportööriga inimkaubanduse valdkonnas ning organiseeritud kuritegevuse vallas on meil vaja tõsist koostööd Euro kõikide Euroopa institutsioonide ja kodanikuühiskonna esindajate vahel. Nende küsimustega tegelevad ju ka kodanikuühiskonna organisatsioonid, need on olulisemad äh, olulised väljakutsed, mis meie ees seisavad. organiseeritud kuritegevus äh, ei pea saama tunda rõõmu oma kuritegevuse viljadest, meil peavad olema meetmed äh, kuritegelike varade konfiskeerimiseks ning äh, selleks tuleb luua vajalikud tingimused meil on vaja head koostööd kõikidel tasanditel äh, ning äh, mul on hea meel äh, selle üle, et kahekümne teisel, kahekümne kolmandal septembril on ette nähtud vastav kohtumine ning Euroopa prokuratuuri edasiarendamine kuulub meie üldise strateegia valdkonda nii tsiviil kui ka kriminaalõiguses on aga vaja tugevdada ka kõikide töötajate koolitust ning paremini tuleb kasutada ära Euroopa juristide võrgustikku. ministrite kohtumised on äärmiselt olulised ka selleks, et lahendada Balkani riikidega seonduvaid küsimusi, lahendada küsimusi, mis on seotud suhetega Ameerika Ühendriikidega, aga ka Vene Föderatsiooniga meie ees seisavad tõsised ülesanded. meil on, me kõik vajame õiguse ja turvalisuse ala, meil kõik, meie kõikide huvides on võidelda organiseeritud kuritegevuse ja terrorismi vastu. Te võite loota, et meie oleme ja kindlad olla selles, et meie oleme huvitatud tõsisest koostööst parlamendiga ning seda kinnitab juba see, et sertifitseerimise eeskirjade lahendamise osas on, sertifitseerimise eeskirjade lihtsustamise osas on tehtud otsustav samm. Mm, me soovime edasi liikuda tsiviilõiguse valdkonnas ning oluline on see, et meil oleksid usaldusväärsed institutsioonid Euroopa tasandil, millesse Euroopa kodanikud saaksid uskuda. väga tähtis on tagada vastastikune respekt ning kõik piisavalt tähelepanu tuleb pöörata kõikide Euroopa institutsioonide omavahelisele koostööle ootan huviga äh, teie kommentaare ja küsimusi. suur tänu, tahaksin liikmetele öelda, et viitasite siin parlamendile äh, mitmel korral ning äh, ka mitteametlikul kohtumisel tuletasid nõukogu liikmetele meelde, et parlamendil on väga oluline roll, eriti mis puudutab andmekaitset ning selle paketi lõpuleviimist ja ka praegu edastasite sama sõnumi nagu ka nõukogu kohtumisel ja liikmed peaksid sellega arvestama. ja meil on väga hea kuul-, meel kuulda seda täna. Vahemere rakkerühma küsimuses on Itaalia siin esirinnas ja ka väga tähtis on see, mis on sellega seonduv sõnum. paljud liikmed soovivad küsimusi esitada ja ja alustan ise näidates äh, eeskuju ja ei kõnele liiga pikalt. uutele liikmetele teadmiseks selleks, et kui te soovite kõneleda, siis palun tõstke kas käsi või oma kaart äh, sekretäriaadi või minu suunas äh, ja siis pannakse teid kõnelejate nimekirja ja alustame nüüd koordinaatoritega ja ma paluksin kõigil, kuna nimekiri on väga pikk, nagu te ette võite kujutada, siis palun tehke nii lühidalt kui võimalik ja samuti, äh, kui võiksite palun märku anda, millisele ministrile küsimus on äh, suunatud, siis oleks väga hea seda teha ja ja piirduge palun küsimustega, mitte kõnedega, hakake kõnesid pidama ja nüüd annaksingi sõna proua Holmainerile, Holmaierile, palun, Monika. Äh, suur tänu, härra esimees mina piirdun tõepoolest ainult küsimustega ja ma ei hakka kommentaare ega mingeid kirjeldusi siin äh, teile esitama, sest et pärast komisjonis me võime juba äh, seda kõike pikemalt teha, kuid kõigepealt ma sooviksin pöörduda äh, härra Alfano poole. Itaalia, nii nagu ka paljud teised Vahemere äärsed riigid, on seotud seisab väga raskete probleemide ees, mis on seotud sisserändega ning surve tugevneb ka teistele Euroopa Liidu riikidele, see ei piirdu ainult Vahemereäärsete riikidega. kas te usute, et Itaalia eesistujana suudaks teha midagi selleks, et siin ei võetaks vastu ainult mingeid lühiajalisi otsuseid e, aktuaalsete probleemide hädalahenduste leidmiseks, e, vaid e, et siin tõepoolest saavutataks suurem ülevaade koostööle, et me teeksime arengupoliitika, välispoliitika, sisepoliitika osas siin tõhus koostööd ka humanitaarabi valdkonnas et vahendeid tõepoolest kasutatakse tõhusalt, et vahendite kasutamine oleks seo-, sidus. kas te näete, et siin oleks võimalik välja töötada mingi raamistik eh, ning kaasata ka parlamendi ja komisjoni sellesse töösse? teiseks, te viitasite eh, koostööle eh, ka Frontexiga ning Frontexi arendamisest millised on need soovid või äh, mida te peate kõige tähtsamaks Frontexi arendamisel, mida te ootate liikmesriikidelt, kus te näete, et liikmesriikide panus peaks olema suurem Frontexi jaoks? ning Te rääkisite ka sellest, et terrorismivastasele võitlusele tuleb pöörata rohkem tähelepanu. Milliseid meetmeid Itaalia eesistujana selles valdkonnas kavandab? olukord on väga terav, pidades silmas kas või ISISit ning no, neid võitlejaid, kes lähevad Euroopa Liidus konfliktikolletesse, see on uus olukord. milliseid meetmeid siin kavandatakse? minister Orlando, on mul samuti küsimus, see puudutab äh, pädevuste selget jaotust. sooviksin äh, siin täpsemalt teada teie seisukohta Euroopa äh, prokuröri pädevused on üsna hästi paika pandud ning tegelikult äh, peaks ta tegelema kõige raskemat sama, ta peaks tegelema kõige raskema kuritegevusega Euroopa Liidus, kuid selles osas tal peaaegu ei olegi mingisuguseid pädev-, õigusi ning Eurojusti osas, millised on need täiendavad rahalised vahendid äh, kuidas on võimalik Euroopa prokuratuuri tööle panna, kui selleks ei eraldata piisavalt vahendeid? siin on vaja äh, siiski tagada rohkem vahendeid ning äh, EPPO-ga seoses äh, just prokuratuuriga seoses sooviksin seda teilt teada ning nüüd Euroopa kohtu uus otsus, mis puudutab eh, andmete säilitamist. mida kavatseb Itaalia eesistujana siin teha, kas siin on oodata mingeid uusi al-, algatusi, eh, kas Euroopa Liidus on loota mingisugusele ühtsusele selles küsimuses, kuidas andmeid säilitada, kui kaua? Um, suur tänu, Monika! minu viimane palve on viinud selleni, et kõik soovivad nüüd sõna, kõik komisjoni liikmed soovivad sõna, võib-olla ei tohiks ma olla nii kena. nüüd on kõnelejate nimekiri kolmekordistunud, nii et palun olge kõik, tehke nii lühidalt kui võimalik, selleks et kõik saaksid sõna ja et ka ministritel oleks mingi hetk võimalus siis tõenäoliselt kunagi tagasi tulla kolleegid, palun tehke nii lühidalt kui võimalik. kõigepealt koordinaatorite küsimused, siis ministrite vastused ja siis saavad teised ka küsimusi esitada ja palun koordinaatorid, tehke nii lühidalt kui võimalik. ja nüüd palun järgmine kõneleja jah, sotsiaaldemokraatide nimel sooviksin mina kõigepealt küsida äh, härra minister Alfanolt paar asja. siin te räägite migratsioonipoliitikast, minu küsimus on see, mida konkreetselt äh, tehakse selleks, et inimesed, kes on sunnitud põgenema oma kodumaalt, näiteks Süüria pagulased, et nad tõepoolest äh, saaksid tulla Euroopasse, esitada siin oma varjupaigataotlused, kuid teiselt poolt me räägime järjest rohkem sellest, et meil on vaja piirivalvet tugevdada, et me peame tugevdama oma välispiiri, et me soovime tugevdada Frontexit kuidas te konkreetselt soovite tagada seda, et need inimesed, kes põgenevad, leiavad turvalised võimalused selleks, et esitada oma varjupaigataotlused, kui nad on sunnitud selleks, et üleüldse kusagile turvalisse paika jõuda, nad peavad kasutama inimkaubitseja teenuseid, sest muidu neil lihtsalt ei ole võimalik põgeneda ja kuhugi välja jõuda ning teine küsimus on seotud survega meie piiridele selleks, et seda vähendada, tugevdada õigusliku sisserände võimalusi. kõik, kes meie juurde tulevad, ei ole ju tegelikult pagulased varjupaiga õiguse tähenduses. milliseid võimalusi me soovime nendele Euroopa Liidu liikmesriikides pakkuda, kuidas me soovime võimaldada legaalset sisserännet, kas me soovime mingid kvoodid välja töötada, mingisugused keskused, kuhu on võimalik pöörduda, kuidas seda probleemi on võimalik lahendada Euroopa Liidu tasandil, kas me liigume siin edasi väikeste sammude teel, nii nagu näiteks äh, töötajate lähetamise direktiivide kaudu või niimoodi, kas siin on võimalik edasiliikumist tagada ning veel üks küsimus, küsimus, eh, see on suunatud minister Orlandole. ma sooviksin alustada Euroopa prokuratuurist. Eh, selle üle on olnud väga palju arutelusid meie kojas. Eh, me oleme arutanud seda, kas prokuratuur peaks tegelema väga paljude küsimustega või peaks ta keskenduma ainult konkreetsete küsimustega, mis on seotud Euroopa Liidu finantshuvide rikkumisega Need piirangud tekitavad aga küsimusi, sest ma ei suuda endale ette kujutada, millises õiguslikus raamistikus tegelikult Euroopa prokurör peaks töötama millisel määral see puudutab liikmesriikide õigusi, millise, millele ta toetub, milline on see õiguslik raamistik, millised õigused on süüdistataval, millised õigused on, millistel osapooltel, meil ei ole siin selget ettekujutust ning seetõttu tuleks kõigepealt kontrollida, kuidas see kõik üldse toimima hakkab, me ei saa lubada endale siin vigu, mis lähevad väga palju maksma Ah, selles seoses äh, sooviksin aga ka tulla andmekaitse küsimuste juurde, äh, sest äh, mitte ainult andmekaitse direktiive, vaid ka politsei ja justiitsvaldkonna koostöö on siin väga olulised, oluliselt kaasatud just tõendite kogumine, samas andmete turvalisuse tagamine äh, usa-, samas kodanike usalduse küsimused, põhiõiguste täit-, kaitse, ka ohvrite ja süüdistatavate põhiõiguste kaitse, sellele kõigele tuleb ju mõelda. ning lõpetuseks, mis puudutab menetlusõigust, sõltumata rääkida Euroopa prokuröriga seonduvatest küsimustest. tahaksin teada, kas Itaalia eesistujana suudab tagada seda, et me võitleme mitte ainult piiride parema kaitse eest, eh, vaid et meil on tõepoolest ka eh, niisugune menetlusõigus, eh, mis, mis tagab osapoolte õigused. kas te julgete välja käia mingi kuupäeva, millal Euroopa andmekaitsepakett võiks saada vastu võetud? Okay, thanks, Brigitte um, Mr Kirkhope, who's suur tänu, härra Kirkhope, kes on ECR-i koordinaator, näitab meile, kui lühidalt inglise keeles on võimalik sõna võtta loodetavasti nüüd. jah, näitan, milline on Ühendkuningriigi panus, ma rääkisin Inglismaa panusest, Ühendkuningriik on Euroopa Liidu liikmesriik ja paari sõnaga räägin ma ka julgeolekuküsimustest sest ma leian, et paljud Euroopa Liidu kodanikud äh, on sellest puudutatud, eriti mis puudutab nüüd seda julgeolekut, mida nad saavad väga ohtlikus maailmas nautida või siis mitte. minu küsimused on tõesti lühikesed. kõigepealt lähtun varasematest küsimustest. väga ebastabiilne olukord on paljudes piirkondadega, mille, piirkondades, millega Euroopa on seotud, eriti Lähis-Idas ISISe ja teiste selliste rühmituste mõju jõua suurenemine peaks meile muret tekitama ja seegi tahaksin küsida, mida arvab eesistuja äh, andmete vahetamisest politseijõudude vahel Euroopa Liidus ja väljaspool Euroopa Liitu. mil määral saab see olema eesistuja prioriteediks ning samuti, mis puudutab neid äh, nii-öelda Euroopa Liidu välisvõitlejaid, millele on viidatud kas teil on mingisuguseid huvitavaid ja häid ettepanekuid? nüüd, mis puudutab Euroopa arreteerimismäärust, siis äh, selle teema avamine on kindlasti väga prioriteetne äh, vahistamismäärus ja proportsionaalsus peaks kaalule panema mõlemalt äh, poolt ning samuti peab selle vahendi kasutamisel olema kaitsemeetmed selleks, et taastada avalikkuse usaldus, mis võiks olla väga kasulik õigus andmete kustutamisele, kas võiksite kommenteerida Euroopa Kohtu kaasust? väga palju viidatakse sellele ja paljude poliitikute juhul, kes tahavad, et nende poolt äh, üles täheldatud info kustutataks ja samamoodi äh, soovivad ka kurjategijad, et nende kurjateod unustataks ja äh, töötajad soovivad, et nende teod unustataks ja kõik see on seotud sotsiaalmeediaga informatsioonide kustutamine eeldab teatud lähenemist. ma leian, et see kogus on liiga hajus ja ei ole vastuvõetav ja ma loodan, et Eesti istuja teeb, mis võimalik, selleks, et tegemist ei oleks kohtulahendiga, mida, millest tehtaks järeldusi ja mis võimaldaks äh, Äh, meie julgeolekukaitset kahjustada ning lõpuks äh, saatjate alaealised, ma tahaksin teada, mida komisjon tahab öelda nende plaanide kohta, et direktiiv lähtudes Euroopa Parlamendi äh, raportist, mis võeti vastu väga suure enamuse toetusel ja minul on selles suhtes väga oluline huvi, mulle teeb muret üha kiiremini kasvav noorte laste, väga noorte laste liikumine e, ja keda kasutatakse ära ja kellel on kokkupuude inimestega, kes ei võta mingisugust vastutust. selline kohtlemine ja lähenemine on täiesti häbiväärne ja Euroopa Liit peaks sellega kiireloomuliselt tegelema. suur tänu! aitäh, Timoti! järgmiseks ALDE äh, koordinaator proua Wikström. I would like to thank both of the ministers for being with us. aitäh, suur tänu, et ministrid on tulnud täna siia meie ette ja tahaksin äh, keskenduda rändeteemale, millele viitas härra Alfano oma sõnavõtus. taustaks on Lampeduusa tragöödia eelmise aasta oktoobris, kus kolmsada kuuskümmend kuus sisserändajat oma elu kaotasid, aga tragöödiad leiavad aset peaaegu iga päev peaaegu iga nädal ja Itaalia kodanikud päästavad neid inimesi. ja mina tahaksin kasutada seda võimalust ja tänada neid, teadvustada nende tegevust, neid tänada. härra ministrid, te rõhutasite Frontexiga seonduvaid teemasid, mis puudutavad piirikontrolli ja kõike muud sellist, aga teie sõnavõtus oli midagi, mis oli puudu ehk siis see, et iga põgenik on täna ebaseaduslik, sest meil ei ole seaduslikku ja turvalist võimalust Euroopa Liidu liikmesriikidesse sisenemiseks. seega pöörduksin teie poole ja küsiksin, mit-, mida on teil plaanis teha kas midagi on plaanis teha eesistumise ajal, milliseid teemasid olete te valmis tõstatama selleks, et luua seaduslik ja turvaline juurdepääs nendele inimestele, kes põgenevad tagakiusamise ja sõjapiirkondade tõttu ning tagada rahvusvaheline kaitse meie liikmesriikides, lähtudes Genfi konventsioonist? millised on teie plaanid ja kui teil ei ole midagi plaanis teha, siis palun andke ka sellest meile teada, aitäh! suur tänu, Cecilia. järgmiseks kuue eh, eh, ja Kornelia, palun. aitäh, Claude. minul on kolm küsimust gruppi. esimene on suunatud mõlemale ministrile viis aastat tagasi me võtsime vastu niinimetatud Stockholmi programmi, me oleme sellega viis aastat tegelenud, igasuguseid algatusi on vastu võetud ning minu küsimus kahele ministrile on järgmine kas äh, te soovite jätkata järjest uute meetmete vastuvõtmisega või on ette nähtud ka mingisugune vahehindamine? kas mingisugust hindamist kogu selle no, Stockholmi programmi osas on üldse ette näha? ja teine küsimus, andmekaitse, see on suunatud nüüd ähm, minister Orlandole. ma olen pisut äh, segaduses, te rääkisite siin andmekaitsest, teisest küljest aga rääkisite sellest, et äh, õiguskaitseasutused peavad olema väga tõhusad, koostöö peab olema väga tõhus ning samas te rääkisite väga, te ei olnud peaaegu mitte midagi andmekaitsepaketi kohta, samas see on just see, millest tuleks alustada no, ning see direktiiv on kuidagi hooletusse jäänud kuidas on nüüd lood selle direktiiviga, see puudutab ka Europoli ning paljusid muid siseasjadega seotud eh, asutusi. milline on praegu nõukogu seisukoht, kas selles valdkonnas tehakse üldse midagi? ning andmekaitse osas sooviksin teada muidugi ka, kuidas on lood määrusega, me räägime andmekaitse osas mitte ainult selles, kuidas andmeid vahetamist jagada, kui tegemist on kuritegevusega, siis on meil tegemist ju eraisikutega, vahetatakse nende andmeid, samas need andmed peavad olema kaitstud ning ma sooviksin teada, mis lähikuudel äh, siin nüüd määr, selle määrusega toimuma hakkab, milline on asjade seis konkreetselt ning te ütlesite ka, et äh, oluline on tugevdada koostööd kolmandate riikidega. mida te siin konkreetselt silmas peate? sest et äh, just kolmandate riikidega on meil väga suured probleemid. ning äh, kuidas te suhtute andmete säilitamisse, kas siin on oodata mingisuguseid konkreetseid algatusi? ning lõpuks veel Äh, sooviksin tulla piirikontrolli ja rändeküsimuste juurde. tahaksin teada äh, seda, et siin räägiti väga palju inimkaubandusest, äh, ka narkokaubandusest on palju räägitud, kuid minu küsimus on põhimõtteline. kas te teete midagi selleks, et varjupaiga taotlejate põhiõigusi tugevdada? kas siin üleüldse midagi tehakse? ka selles valdkonnas on edasiliikumist oodata, me kuuleme siin küll äh, Eurosolist igasugustest muudest asjadest, Frontexi tugevdamisest ja nii edasi, kuid ma tahaksin teada varjupaiga taotlejate õigused, kas siin tehakse midagi? härra Juncker rääkis varjupaiga õigusest, kas siin äh, on midagi sisulist ette näha äh, teie pooleaastase perioodi jooksul? kas te näete siin mingisuguseid algatusi? või üldse mitte midagi ning viimane küsimus. Äh, eile ja üleeile äh, oli Vahemeres taas kord hukkunuid. mida te teete selleks, et äh, Euroopa Liidu välispiiril inimesed ei sureks? see on asi, mis tegelikult meile kõigile korda läheb, see puudutab meid mitte ainult viimase viie aasta jooksul, ma tahaksin teada, kas siin on ette näha mingeid algatusi teie poolt? aitäh. roheliste koordinaatorit äh, siin ei ole, aga annan siis sõna Ska Kellerile tema asemel. annaks, äh, ma küsiksin küsimuse minister Alfanolt, äh, see puudutab samuti sisserännet, te olete koostanud endapoolse programmi ja te plaanite seal arendada kolmandate riikidega koostööd rände vallas, millistest riikidest te täpselt räägite? ja seda mainisid juba ka ALDE kuue ning sotsiaaldemokraatide esindajad, et milline võiks olla see äh, seaduslik juurdepääs Euroopa Liidule. see on täiesti skandaalne, et äh, pagulased, kes usaldavad oma elud äh, kauplejate kätte, näiteks süürlased, kes on täiesti selgelt just pagulased, ei ole mingit mõtet võidelda nende vastu Frontexiga, et mida te kavatsete teha eh, selleks, et parandada seaduslikku ning turvalist juurdepääsu Euroopa Liidule? ja kuidas te nõukogus eh, eh, kavatsete enam kogumiskeskusi, ümberasustamiskeskusi luua Euroopa Liidus pagulastele nagu te teate, on sellest valdkonnast huvitatud äh, mitmed fraktsioonid siin kojas äh, ja ka Maren Ostrumi algatus äh, kindlasti on kiiduväärt, meie parlamendis oleme alati soovinud suuremat liikmesriikide solidaarsust varjupaiga osas meil, me peame kindlasti tagama neile seadusliku, pagulastele seadusliku juurdepääsu Euroopa Liidule tegelikult äh, Justiits- ja Siseasjade Nõukogus seda ka päris äh, põhjalikult arutati. nüüd äh, EFD koordinaator. Eh, due domande, una eh, la rivolgo al ministro Orlando. küsimus minister Orlandole. mõned päevad tagasi oli Veedemalja kahekümne teine aastapäev, selle tragöödia aastapäev, kus Vassanina ning tema eskord äh, äh, mõrvati ja kahjuks kriminaalsed rühmitused, äh, maffia on ähm, ka erinevatesse poliitilisse ning ähm, majanduslikesse struktuuridesse sisse imbunud. me peame tagama selle, et nad ei saaks sõna kaasa öelda äh, poliitiliste otsuste langetamisel me näeme, et üha enam äh, on korruptsiooni ja EPPO ehk siis Euroopa prokuratuur on küll Itaalia eesistuja prioriteediks, kuid tahtsin küsida, kas me ei peaks mitte oma jõupingutusi äh, äh, veelgi koondama selleks, et võidelda maffia vastu äh, milline on täpselt siis Itaalia eesistuja roll tagamaks, et äh, meil oleks harmoneeritud äh, kriminaalkoodeksid Euroopa Liidus selleks, et maffiategevuse vastu võidelda, et meil oleks sarnased lähenemised äh, kuritegude kasumi konfiskeerimiseks ja nüüd äh, rännet puudutav küsimus härra äh, minister Alfanole. Mare Nostrum on operatsioon, mis äh, praegu on käivitunud ja nüüd peaks selle asenduma Frontex, asendama Frontex, see on väike Euroopa Liidu amet, tal ei ole tegelikult võimekust Mare Nostrumi asendamiseks. kas te leiate, et Mare Nostrum ei ole enam vajalik? kas ÜRO võib-olla peaks olema enam kaasatud äh, tegevustesse Vahemerel? kas Frontexi poolt läbi viidud meetmed äh, äh, ei tähenda mitte seda, et me vahistame inimesi, kes põgenevad oma riigis puhkenud konfliktide eest. viimastel päevadel jällegi on äh, inimesi kaotanud oma e-, elu Vahemeres. me näeme, et inimkaubitsejad äh, lõikavad sellest kõigest üha enam kasu ja tegemist on tõelise hädaolukorraga Euroopa Liidu lõunapiiridel. Itaalia on üks nendest riikidest, äh, millele surve on kõige suurem ebaseadusliku rände poolt. Äh, mida nõukogu kavatseb teha selleks, et Äh, suunata rändevooge enam ka Põhja-Euroopa poole, kui me räägime varjupaiga taotlejatest. ja kas me ei peaks mitte takistama riikidel eksportimast äh, relvi, sest äh, ne-, sellega me aitame kaasa ainult kodusõdadele? aitäh, nüüd sellega võib-olla tõmbaksimegi joone alla esimesele voorule, see on see hea uudis ja nüüd ma paluksin, et äh, ministrid ei, siiski ei äh, annaks endast kõike veel vastates nendele küsimustele, jätaksite midagi ka äh, ülejäänud küsimustele vastamiseks. suur tänu, härra eesistuja kõigepealt äh, äh, tuleks, teil on tõepoolest õigus, kui te ütlete, et äh, need küsimused, mis on seotud rändega, ei puuduta mitte ainult Vahemerd, need puudutavad kogu Euroopat, kõiki meie välispiire ning tegemist on väga keerulise teemakompleksiga, piirihaldus äh,, on tegelikult ka tuleviku jaoks väga oluline teema. me ei räägi siin tõesti ainult Vahemerest, vaid eh, me räägime Euroopa Liidu välispiirist tervikuna, praegu on probleemid koondunud Vahemerele, kuid eh, probleeme võib tekkida ka mujal. meil on ju olnud ka varem taolisi olukordi, meil on olnud näiteks pagulasi ka idapiiril, kuid praegu me tõepoolest peame keskenduma sellele, et meil on vaja tegeleda akuutsete konfliktidega, pagulastega, kes tulevad näiteks Kesk-Aafrikast, kes tulevad praegustes konfliktikolletest, kuid silmas tuleb pidada ka tulevikku suunatud meetmeid ning äh, ma ei soovi küll äh, nõukogu järeldusi siin juba äh, ette välja käia selles valdkonnas, need tuleb veel ära oodata, kuid varjupaiga ja äh, küsim-, varjupaiga teemal ning piirikaitse osas meil kahtlemata tuleb siinsamhaaval edasi liikuda, meil on väga palju uuringuid, mille me saame toetuda Äh, äh, ning äh, meil on võimalik teha väga palju selleks, et tugevdada ka õiguslikku, legaalset sisserännet ähm, tugevdada tuleb liikmesriikide vahelist solidaarsust. samas tuleb hea seista selle eest, et varjupaiga taotlejad ootaksid igal pool samad tingimused. Ähm, me peame tegema äh, kõik äh, selleks, äh, et varjupaiga taotlejatele oleks tagatud rahvusvaheline kaitse, tegemist on globaalse poliitilise väljakutsega ning Euroopa Liit peab selles küsimuses eelkõige pöörama tähelepanu äh, sellele, kuidas jaotada vastutusi, me peame tagama liikmesriikide vahel solidaarsuse ning Euroopa tasandil on vaja luua niisugune süsteem, millele on võimalik edaspidi toetuda varjupaiga taotlejate õigused peavad olema tagatud ning selleks tuleb luua täiesti konkreetsed äh, meetodid, konkreetsed menetlused ning siinkohal ma sooviksin veel kord rõhutada seda, et meil on vaja toimivaid seadusi, toimivaid eeskirju selleks, et pagulastele anda pagulase staatus, et see selliste seaduste, eeskirjade, menetluste olemasolu aitab suurendada ka liikmesriikide vastastikust usaldust. samas tuleb töötada ka selles suunas, et väljaränne väheneks, me ei pea tegelema, me peame tegelema ka päritoluriikidega, nende probleemidega. Need riigid on sageli väga raskes olukorras, nendega, neile tuleb osutada abi ning näiteks Liibüa on samuti praegu niisugune riik, kes võtab sadade tuhandete kaupa vastu pagulasi teistest eh, riikides. ka niisugused riigid vajavad abi ning nendega on vaja teha koostööd. koostööd tuleb tugevdada eh, mitte ainult siseministrite tasandil, vaid ka välisministrid peavad omavahel tegema tõhusamat koostööd. nõukogus no, on lähtutud põhimõttest, kes teeb rohkem, see ka saab rohkem, äh, kui me räägime koostööst äh, kolmandate riikidega, see puudutab ka rändesektorit, kuid sellega ei saa piirduda, meil on vaja välja töötada ka piirkondlikud programmid ning nagu öeldud, tuleb pöörata tähelepanu piirkondadele, kust pagulased meie juurde jõuavad samas tuleb püüda saavutada edasiminekut ka ÜRO tasandil. küsimus on e, selles, kuidas suhtuda inimeste ümberasumisse ülemaailmsel tasandil. E, siin on ka ÜRO-s nende küsimustega tegeletud, kuid äh, ka Euroopa Liidus tuleb sellele tähelepanu pöörata, samuti on sellega seotud politsei koostöö. politsei koostöö on äärmiselt suure tähtsusega, kui me räägime võitlusest inimkaubitsejate vastu. meil on vaja ühiseid suuniseid, meil on vaja ühiseid eeskirju selleks, et liikmesriigid äh, Eh, saaksid siin konkreetselt edasi liikuda. tegemist on tundlike küsimustega eh, ning eh, seni on olnud väga keeruline jõuda ühiste otsusteni. Europol, Eurosur, me püüame kõikidel tasanditel siin edasi liikuda, kasutades kõikide ametite võimalusi äh, väga paljud äh, ametid saavad anda olulise panuse sellesse, et nende küsimuste osas oleks võimalik edasi liikuda ning äh, Frontex, äh, selle kohta oli väga palju konkreetseid küsimusi siin. Frontexi rolli tugevdamine on siinkohal oluline kui piirid muutuvad keskseks küsimuseks, siis sellisel juhul programme rakendav amet ei saa olla mingi väike amet, millel on väikesed ressursid. poliitikud vaatavad ala, püüavad alati leida vahendeid eesmärkide elluviimiseks ning kui me soovime tagada piiride paremat kaitset, siis meil tuleb ka Frontexit tugevdada. varasemad viimastel perioodidel on juba küllaltki palju tehtud. E, ma sooviksin tunnustada varasemate eesistujate tööd, e, kuid ka Itaalia püüab anda omalt poolt kõik, mis võimalik selleks, et e, tugevdada ka legaalse sisserände võimalusi. Euroopa on eh, atraktiivne sihtkoht sisserändajatele, kuid eh, me soovime eh, luua siin legaalsed võimalused inimestele Euroopasse liikumiseks. Ja, ning nüüd terrorismivastane võitlus, Euroopa välisvõitlejad konfliktikolletes, see on väga tõsine teemade kompleks. meil on vaja kaitsta oma kodanikke, tagada nende turvalisus, selleks on vaja tõhustada juba olemasolevaid programme. Äh, tuleb äh, pidada äh, silmas neid aspekte, mis meil olemas on, me peame edasi arendama nutikate piiride algatust, kuid samas me soovime otsida ka uusi võimalusi. Euroopa Liit Äh, ei tohi seejuures aga unustada kahtlemata ka andmekaitse aspekte. meil on vaja tõhustada agentuuride olemasolevate vahendite kasutamist, suurendada nendevahelist koostööd, eh, seda ka andmekaitse valdkonnas ning esimees juba andis mulle märku, et ma peaksin lõpetama. ma püüdsin võimalikult lühidalt kokku võtta erinevad küsimused, kuid eh, kokkuvõttes eh, me peame äh, lähtuma äh, sellest, et tagades Euroopa Liidus õiguste kaitse, tuleb tagada inimestele nende põhiõiguste kaitse, seejuures pöörata erilist tähelepanu loomulikult ka lastele, alaealistele, väikelastele. me peame leidma võimaluse laste ühe kokkuviimiseks nende vanematega ning Euroopas on vaja leida siin tõepoolest tsiviliseeritud lahendused. sellega ma praegu piirduksin, aitäh. aitäh, sul oli nüüd, teil oli raske ülesanne kõikide nende küsimustele lühidalt vastamiseks, aga kuna me peame lõpetama pool üks, siis olen nüüd, nüüd sunnitud sõna andma minister Orlandole ja pärast eh, siis peame leidma võimaluse ka eh, teistele eh, sõna andmiseks. kakskümmend kolm sõnavõttu on meil järjekorras. ma, ma annaksin mõned vastused esitatud küsimustele. mis puudutab Euroopa prokuratuuri ja Eurojusti ning nende finantseerimist, need on otsused, mille langetab äh, komisjon, pädevusest rääkides äh, on praegu läbirääkimised veel käimas, eriti just äh, prokuratuuri osas ja läbirääkimistele tulenevalt võtab nõukogu siis vastava otsuse vastu ja arvatavasti praegune rahastusmudel siiski säilib, sest on väga selge seos äh, osalemise vahel selles projektis äh, ning äh, selle rahastamise vahel on mitmeid väljakutseid, mis võivad olla isegi keerulisemad kui rahalised teemad mida praegu justkui peetakse teisejärguliseks, praegu see süsteem tegelikult ei ole veel sisse töötatud ning seal võib ähm, esile tulla mitmeid äh, tähtsaid küsimusi. andmete säilitamise osas äh, nõukogu ootab äh, seadusandlikku ettepanekut komisjonilt. komisjon on lubanud selle niipea kui võimalik ka koostada. rääkides nüüd jällegi Euroopa prokuratuurist, ma olen nõus äh, lähenemisega, äh, mida esitas äh, proua Sippel. Need pettused, mis on Euroopa Liidu rahaliste huvide vastu toime pandud, ja rääkides ametite vastutusest, seda vastutusala võib hiljem kohandada. see ongi kõige mõistlikum lähenemine. alustuseks on meil tähtis, et meil oleks kokkulepe liikmesriikide vahel ja me peame alustama väikestest asjadest. kuid me peame tagama selle, et kuigi me alustame väikestest asjadest, ei äh, ei äh, kahaneks need teemad liiga pisi, pisikeseks lä läbirääkimiste käigus näiteks Euroopa prokuratuuri osas. samuti leian, me koos äh, peaksime vaatama, millised äh, peaksid olema Euroopa prokuratuuri, äh, milline peaks olema tema roll menetlusõiguse kehtestamisel nüüd äh, õigus olla unustatud, the right to be forgotten, äh, kohus on andnud äh, põhimõttelise hinnangu sellele, mis puudutab otsingumootoreid ja nõukogu võtab selle arvesse. ma arvan, et selles lahendis oli mitmeid punkte, mida me võime kasutada lähtekohana seadusandluse koostamisel kuid liikmesriikidel on samas vägagi vastukäivad äh, seisukohad sellel teemal. ja meie ülesandeks on tagada, et me saaksime ühtse lähenemise luua nõukogus. oleme praegu ootamas ka komisjonilt äh, vahistamismääruse alalisi, alasid samme vahistamismäärus on, on olnud äh, siiani äh, väga suureks abiks ja me peame edaspidi tema tõhusust äh, veel tugevdama, samas pöörama tähelepanu põhiõigustega seonduvale. nüüd tahaksin rääkida veel andmekaitsest. küsimused, mille tõstatas proua Ernst ma saan aru teie ärritusest. ja ähm, me, meil on otsus langetatud just määruse äh, kasuks, äh, mitte äh, direktiivi kasuks ja see oli ka põhjendatud. ma tean, et parlament soovib suuremat ühtlustamist, suuremat harmoneerimist selles vallas millele määrus peaks ka vastama. Milano mitteametlikul nõukogul sai selgeks, et väga suur osa liikmesriikidest tegelikult toetaks ka sellist lähenemist ja see on oluline, sest äh, andmekaitsereeglid äh, peaksid äh, olema kohaldatud võimalikult laialdaselt direktiiv äh, tähendab seda, et eelmised e et eesistujad valisid selle teema oma prioriteediks. Äh, ja võib-olla oli põhjuseks ka see, et töö määruse kallal võtab kauem aega. Äh, tegemist on ka vägagi ambitsioonika seadusliku algatusega kõik äh, liikmesriigid äh, leiavad ka, et äh, meil peaks olema üldisem, üldisemad õigusaktid ja enne kui me läheme spetsiifilisemate õigusaktide juurde, mis puudutavad näiteks politsei ja kohtute koostööd, nüüd see, kuidas liikmesriigid seda direktiivi näevad, ma ei eita seda, et mõned liikmesriigid tõepoolest on äh, probleeme tõstatanud äh, nende poliitiliste valikute osas, äh, mille komisjon välja tõi oma ettepanekus, kuid tahaksin rõhutada seda, et meie põhiliseks mureks nõukogus on see, et ei jääks kõrvale või peatuks töö selle direktiivi osas praegu ei ole sellega ka probleeme olnud ega takistusi ja igasugused kuulujutud selle kohta, et me ei jätka selle direktiiviga, on valed ja tahaksin, tahtsin seda siin, siinkohal veel kord rõhutada, et ma ei tahaks, et keegi seda kuidagi valesti mõistaks. esitati veel üks küsimus, mis puudutas samuti Euroopa prokuratuuri vastavalt asutavale lepingule üks Euroopa Liidu prioriteetidest on kaitsta ka Euroopa Liidu finantshuvisid. tähtis teema on veel ka piiriülene kuritegevus, sellevastane võitlus. ma arvan, et sel teemal leiame me ka ühehäälse toetuse nõukogus ning ka parlamendipoolse toetuse, see ongi minu vastus proua Ferreirale praegu me ei saaks oodata, see oleks realistlik, kui me eeldaksime, eeldaksime, et Euroopa prokuratuur ka organiseeritud kuritegevuse vastase võitlusega äh, tegeleks, me peame alustama väiksematest ettevõtmistest. võib-olla me peaksime lihtsalt praegu pinda ette valmistama, et loodetavasti siis äh, tulevikus äh, saaks jätkata ka organiseeritud kuritegevuse vastase võitlusega, kuidas konfiskeerida kuriteotulusid, kuidas, kui me algust juba teeme, siis oma kogemusele põhinedes on meil võimalik järk-järgult edasi minna, selle asemel, et kohe algusest äh, uusi ameteid äh, üle koormata erinevate äh, ülesannetega küsiti ka Euroopa Liidu Ameerika Ühendriikide vaheliste läbirääkimiste kohta. järgmine läbirääkimiste voor USA-ga toimub teisel septembril ja sügiseks peaks valmima ka järgmine tekstiversioon ja siis me võime vaadata, kuivõrd vastuvõetavad need läbirääkimiste tulemused on olnud. viimasel ministrite kohtumisel USA ütles esimest korda, et äh, USA peab tagama selle, et nende seadusandlust peab sam-, samuti tunnustatama Euroopa Liidu kodanike õigusi. Um... aitäh, kolleegid, meie ajavarud on piiratud. kui nüüd kõik äh, peavad kinni üheminutilisest kõneajast, siis on võimalik meil kõik küsimused ja vastused ära kuulata siis on võimalik äh, tagada see, et kõik saaksid, kes soovivad äh, sõna. ja siis äh, saavad ministrid ka veel küsimustele vastata. ma nüüd pean selle naeruväärse vahendiga korda hakkama kehtestama, selle haamrikesega nii et äh, kui te nüüd äh, soovite, et kõik sõna saaksid, palun piirduge väiksema ajaga. Äh, ma pean nüüd oma populaarsuse mängu panema ja pean teid katkestama, kui te kõneaja ületate. Gracias. Eh, sobre Europol y el control parlamentario aitäh, äh, Europol ning äh, parlamendi äh, kontrollifunktsioon kuussada kümme häält oli selle poolt, meil on vaja seda, et parlamendipoolne kontroll laieneks ka neile palju suuremat ähm, kontrolli, kui seda on ette näinud komisjon ja nõukogu, me ei sooviks, et kõiki Äh, otsuseid langetaks komisjon, me sooviksime, et kõik kakskümmend kaheksa liikmesriiki saaksid osaleda. kui me räägime siin äh, äh illegaalsest sisserändest, siis see ei ole õige nimi nende asjade kutsumiseks äh,, nimetamiseks äh, meil on vaja paremat erinevate piiride haldamist ja veel üks küsimus äh, minister Orlandole. Äh, tundub, et nõukogus on pigem äh, ühene toetus prokuratuurile või, või kuidas see olukord praegu täpselt on? Silvi? ma püüan siis samuti kõne ajast kinni pidada, kui tahaksin lisatäpsustusi, mis puudutab sisserännet, oli ülemkogul väga vähe konkreetseid ettepanekuid selles vallas. me ei suuda niimoodi nendele väljakutsetele vastu seista, mis meie ees on. kuidas me saaksime muuta sidusamaks oma rändepoliitikat, millised võiksid olla need, need piirjooned, millest te lähtute enda poliitika, terviklikuma poliitika väljakujundamisel. kas me peaksime jääma või peaksime välja kujundama ka legaalse sisserände poliitika? me näeme, et äh, probleemid, mis puudutavad mitteseaduslikku sisserännet, on praegu väga suured meie ees. ka varjupaiga küsimused on äh, tähtsad. Teie Äh, rääkisite äh, vastastikusest äh, varjupaigaotsuste tunnustamisest liikmesriikide vahel, kuid nõukogu prioriteetide hulgast on see nüüd kustutatud. kas te lähete siin kaugemale, sõnadest lähete ka tegude juurde? ja samuti on küsimus, kuidas tegutseda selleks, et vältida uppumissurmasid pagulaste puhul. aitäh, Silvi, teeksin ettepaneku ka ministritele, et kui on tegemist tõsise küsimusega, põhjaliku küsimusega, et kui te ei suuda sellele ajapiiranguid silmas pidades vastata, et siis võib-olla te saaksite vastata kirjalikult. aga nüüd ka sõna äh, proua Interveltile. Tack. Jag tänker ställa en fråga om den fortsatta kampen mot människohandel. Jag var rapportör. Aitäh. Ähm, ma olin raportööriks äh, inimkaubanduse raporti puhul, eh, kuidas nõudlust vähendada selles vallas, eh, kuidas kasutatakse vähem inimkaubitsejate teenuseid, eh, te ei ole sellest poolest üldse rääkinud, me näeme, et praegu tegelikult inimkaubanduse äri on õitsemas ja suureneb. artiklis kaheksateist selles direktiivis äh, räägitakse küll äh, nõudluse poolest, äh, samuti artiklis kakskümmend kolm räägitakse ka liikmesriikides äh, rollist ja siis räägitakse aastast kaks tuhat viisteist, kaks tuhat kuusteist, et komisjon peaks aru andma sellest, kuidas selle nõudluspoolega on tegeletud ja tähtis on äh, see, et seda mainida, aga teie programmis seda sees ei ole, mida te selle nõudluse vähendamiseks kavatsete oma poolt teha? nüüd Sofi Intevelt, palun. The... aitäh, ma tahaksin äh, oma frustratsiooni väljendada, mõned kolleegid said siin äh, neli-viis minutit äh, kõneleda ja meie siis kõik saame minut aega rääkida, ei saa arvatavasti vastust ka oma küsimusele. mida Itaalia eesistuja kavatseb teha selleks, et Äh, ummikseisust äh, välja tuua äh, läbirääkimist ähm, direktiivide puhul täiesti häbiväärne on see, et ähm, püütakse kõrvale hoida ju, infole juurdepääsu kohtulahendi otsusest, kas Itaalia eesistuja kavatseb nüüd tõepoolest vabatahtlikkuse alusel seda teemat edasi arendada, kas nad ikkagi usuvad läbipaistvuse põhimõttesse? mina olen juba püüdnud äh, juba aastaid juurde pääseda teatud äh, dokumentidele ja ma tahaksin teada, millal nõukogu äh, minu taotlusele ka positiivse vastuse annab ja lõpetuseks väga palju äh, on küsitud andmete säilitamise direktiivi tühistamise kohta, kas ei ole mitte häbiväärne see, et mõned riigid kasutavad sellist hädaolukorra, eriolukorra seadusandlust rahuajal? Anna Komes, palun. aitäh mul on väga hea meel selle üle, et teil on plaanis teha ka ühiskoosolek välisministritega, sest väga paljud need probleemid on omavahel seotud. Liibüa puhul näiteks eh, ei ole tegemist ebastabiilse riigiga, vaid läbikukkunud riigiga ja ka seetõttu, et Euroopa ebaõnnestus oma tegevuses paljude äh, riigid äh, ebaõnnestusid oma missiooni täitmisel ja seega ma loodan, et sellel kohtumisel arutatakse ka seda, kuidas on ressursse, meie mereväe ressursse raisatud, see, kuidas paika panna äh, sobilik äh, julgeolekustrateegia Vahemere ja muudes piirkondades ning kuidas hõlbustada seaduslikku rännet ning minu küsimus puudutab rahapesu Äh, vastase võitluse sätte kohta äh, direktiivis. kuidas teie leiate, kuidas peaks võitlema selliste registrite vastu ja kuidas tõesti tõhusalt saaks maksuparadiiside, maksupettuste, maksudest kõrvalehiilimise vastu ja kuidas siis võidelda äh, Eh, sellise ebaseadusliku käitumise eh, osas. Eh, aitäh, Cecil, palun. E jah, suur tänu. aitäh, härrad ministrid. mul on mõned küsimused kõigepealt milline on Itaalia roll eh, eesistujana võitluses varimajanduse ja rahapesu vastu, võitluses eh, inimkaubanduse vastu rahvusvahelisel tasandil. teiseks, eh, mida tehakse viha õhutajate vastu, rassismi vastu. milliseid meetmeid siin ette nähakse ning lõpuks, kas Itaalia omalt poolt võtab midagi ette selleks, et töötataks välja Euroopa tasandi meetmed kodakondsuse osas, Euroopa tasandi ühtlustamiseks? ning eh, mida tehakse laste kokkuviimiseks vanematega? härra Lopes Aguilar, palun. suur tänu. jah, suur tänu, mina omalt poolt eh, ministrite kohtumisest tulenevalt oli meil võimalus, eh, kuidas see olukord kujunes ning mina tahaksin siinkohal viidata samuti vihakuritegudele. see peaks olema selge prioriteet Euroopa karistusseaduses, sest tegemist on piiriülese lähenemisega ja see seab ohtu Euroopa Liidu põhivundamendi. mida saame me teha selleks, et tagada, et komisjon selles valdkonnas algatusi teeks? ja selleks, et üha rohkem vas-, Euroopa Liidu seadusandlus äh, töötaks selliste kuritegude vastu. kas on realistlikku äh, perspektiivi selleks, et edasi liikuda väga oluliste küsimustega justiits- ja siseküsimustes, kus parlament ja komisjon on äh, sarnasel seisukohal, aga nõukogu mitte? andmete säilitamise osas, kas on ette näha edasiminekut teie eesistumise ajal ning samuti Euroopa prokuratuuri küsimus? mina olen Euroopa Liidu finantshuvide äh, küsimuse raportöör ja mul on veel väga hea meel mainida, et ma olen valmis teiega tegema tõhusat koostööd nii palju kui võimalik, selleks et tagada, et see teema, mis on tähtis, kui me Euroopa prokuratuuri tõesti paika saame, et me selle vastu võtaks enne Itaalia eesistumise lõppu suur tänu. Jean Lambert, palun. aitäh, ma tahtsin küsida küsimuse selle kohta, mida te ütlesite Euroopa kodanike õiguste kohta ja loomulikult üks nendest õigustest on õigus võrdsele kohtlemisele. kas võiksite paar sõna öelda selle kohta, kuidas te näete, kuidas paremini jõustada olemasolevat seadusandlust äh, näiteks mis puudutab võrdset äh, kohtlemit äh, kas etnilise päritolu või rassi tõttu, kuidas see käib kokku näiteks ka Rooma strateegiaga ning samuti diskrimineerimisvastase seadusandluse pikendamine, praegu on meil vastav direktiiv, direktiiv, mis on justkui kuhugile riiulile tolmu koguma jäänud mis samme selles osa on plaanis astuda, parlamendi raportöör kindlasti aitab nõukogu äh, nendes aruteludes, kui vaja. aga tegemist on väga tähtsate teemadega ja loodetavasti tõesti õnnestub nendega edasi liikuda, aitäh! aitäh! proua Tali, palun! Grazzi, sul president, fil-fatt il-mistoqsija tiegħi speċifikament suur tänu, minu küsimus on suunatud härra Alfanole ja see puudutab Mare Nostrumit. me teame, et sajad elud päästetakse ja väikeriik Vahemere äärel teeb väga palju tööd selle nimel, tegemist on suure operatsiooniga, mis survestab riigi vahendeid Itaalia soovib, et Euroopa Liit oleks sellega rohkem seotud. minu küsimus teile on järgmine. mida Itaalia ootab, kas Itaalia soovib, et Euroopa Liit võtaks üle selle tegevuse Mare Nostrumi või ootate te finantsabi? arvestades, et Itaalia maksab üheksa miljonit eurot kuus nende operatsioonide eest mida, millised on Itaalia ootused ja millised on äh, see Euroopa Liidu äh, praeguse panuse äh, eesmärk? proua Pirri, palun. suur tänu. sellest on ikka ja jälle räägitud, et džihaadi võitlejad lähevad Euroopast Süüriasse, teistesse riikidesse ja tulevad sealt jälle Euroopasse tagasi. küsimus on selles, kas Itaalia eesistujana soovib midagi selle vastu ette võtta, kas Euroopa Liidu kodanikud võivad loota sellele, et meie luureteenistused teevad optimaalset koostööd selleks, et oleks ülevaade nende pühasõdalaste tegevusest, mida Euroopa Liidu liikmesriigid saavad teha selleks, et nende vastu astuda suur tänu. Äh, härra Hallaaho, palun. suur tänu, esimees. mitu korda peale kriisi puhkemist Vahemere piirkonnas on räägitud sellest ja ka meie komisjoni koosolekul, et me saaksime ebaseaduslikku rännet vähendada, kui me avaksime uued seaduslikud viisid Euroopa Liidu, liitu saabumisel. aga tundub, et see ei tegele põhiprobleemiga ja probleem on selles, et Euroopa praegusel kujul ei suuda tagada sadadele tuhandetele või miljonitele äh, vähekvalifitseeritud töötajatele tööd ja pakkuda majanduslikku ja sotsiaaltoetust ja ei saa väita, et Euroopa oleks olnud edukas oma lõimimispoliitikas senini need probleemid jäävad püsima vaatamata sellele, kas need isikud tulevad Euroopasse seaduslikult või ebaseaduslikult. seega tahaksin lühidalt teada, milline on teie strateegiline nägemus, kuidas tegeleda rändesurvega ilma ohtu seadmata nende õigused, kes on kaitse ära teeninud või siis meie e, ühiskonna sidususe ja heaolusüsteemi e, ohtu seadmata. aitäh jah, suur tänu. mul on neli-viis küsimust, ütleb härra Foss, ma püüan teha lühidalt. Eh, kuidas me soovime eh, takist-, no edasi liikuda eh, USA luureagentuuri küsimuses ning ma sooviksin teada ka seda, kuidas luua ettevõtjatele äh, kindlad raamid, milles nad saavad liikuda ning meil on vaja tagada nende kindlad õigused, meil on vaja võidelda kuritegevuse vastu no, internetis. siin tuleb toetuda ka Euroopa kohtuotsustele, mida me teeme selles valguses edasi ning siin juba räägiti ka sellest, et Euroopasse pöörduvad tagasi fundamentalistid, pühasõdalased, meie vabaduste kaitse on praegu proovile pandud, mida te soovite siin ette võtta ning lõpetuseks Euroopa prokuratuur. kui me see, sellise prokuratuuri loome, siis meil on vaja ka vastavat menetlusõigust, millal sellega tegelema hakatakse, aitäh! suur tänu, Aksel, täpselt üks minut, suurepärane. proua Mussolini järgmiseks, palun president, al minister Orlando nel suo intervento. lugupeetud esimees, austatud ministrid, eh, tänan teid ka teie sõnavõttude eh, selgituste eest. siin räägiti ka kohtuniku eh, tsiviilvastutusest Euroopa, Itaalias on väga palju kohtunikke ning eh, siin võib meil tekkida eh, palju probleeme just seoses kodanike usaldusega kohtu kui institutsiooni vastu. Eh, me puutume kokku ka sellega, et kuni kuueaastased lapsed, väikelapsed võivad sattuda koos oma emaga vanglasse Äh, tekib küsimus, kuidas selline olukord lahendada äh, ning äh, sooviksin puudutada ka piiriküsimust, see on tihedalt seotud terrorismivastase võitlusega. Frontex tegutseb Itaalias väga mitmes valdkonnas ning me näeme selgelt, et Mare Nostrum toimib, meil on ka Frontex meil on piirivalvesüsteemid selleks on ette nähtud ka vastavad vahendid ja kuidas neid edasi arendada, neid vahendeid ei ole vähe, kuid eh, küsimus on selles, milliseid konkreetseid samme siin võetakse. just alaealiste õiguste kaitse on väga suureks probleemiks Itaalias neid nähakse ametiasutustes vaid numbritena, nagu kuid nendele tuleb läheneda inimlikult, aitäh. härra Fontana, palun. aitäh, härra esimees. ka mina sooviksin omalt poolt tervitada ministreid, tänada neid ettekannete eest ning pöörduksin kõigepealt härra Alfano poole Mare Nostrumi küsimuses meil on ju tõepoolest tegemist pagulastega, kes põgenevad sõja eest, kellel on õigus kaitsele ning ma sooviksin konkreetselt küsida. nüüd need inimesed, keda on järjest ja järjest rohkem, on tihtilugu ilma dokumentideta, kuidas neid identifitseeritakse, millised menetlused siin on ette nähtud, kas siin on vaja töötada välja uusi keerulisi menetlusi? kuidas nende isikute isikusamadus tuvastatakse? ja kui need inimesed põgenevad sõja eest, siis kuidas eristada neid pagulasi nende ees, kes on puhtalt majanduspagulased? sisserände eh, puhul eh, tekib ka küsimus, kuidas Itaalia ametkonnad saavad selle illegaalse sisserände vastu võidelda, siit tekib küsimus Euroopa tasandil. kui eh, pagulasvoolud aina suurenevad, siis kasutavad nad ka Euroopa Liidu piires vaba liikumise õigust, millele neil tegelikult ei ole õigust, kuidas sellele läheneda? okei okay., next, mis järgmiseks saab sõna härra Naagi, palun Aa, siiski vabandust, eel, eelnev sõnasoovija on kohal. teen väga lühidalt Schengeni ala Rumeenia äh, ütleb härra Šogor, miks me ei saa Schengeni piirkonna, nüüd rääkisite inimeste, inimõigustest, kui te teate, mis toimub Kreekas, Slovakkias, Rumeenias, kuidas te saate toetada või aita, aidata neid liikmesriike, kes, et nad austaksid oma Euroopa Liidu kodanikke ja tagaksid nende õigused, aitäh! aitäh, et tegite nii lühidalt, järgmiseks proua Nagi, kas ta on kohal? tundub, et teda ei ole kohal vabandust, siiski härra Nagi on kohal, palun. minu küsimused on härra Alfanole kaks praktilist küsimust, mis puudutavad äh, rännet. seoses olukorraga, olukorraga Ukrainas, mina olen Slovakkia äh, rahvasaadik ja me oleme vahetud naabrid Ukrainaga sajad tuhanded äh, humanitaarpagulased võivad Euroopa Liidu piirile saabuda, kas me oleme selleks valmis? mida me oleme teinud selleks, et selle olukorraga, e, et neid teavitada, mis neid ees ootab? teine küsimus, ebaseaduslik äh, majanduspõhine ränne on tõsine probleem kas ennetus võiks olla üks võimalus lahendus sellele probleemile, eriti kuna see on seotud ka inimkaubandusega, inimestele lubatakse pudrumägesid ja piimajõgesid, samas aga need unistused ei täitu kunagi, võib-olla võiks läbi viia ennetuskampaania nendes päritoluriikides vabaühenduste poolt, mida rahastaks Euroopa Liit, võib-olla saaks sellega probleemi lahendada me võiksime inimestele selgitada, et ebaseaduslik äh, ränne äh, ei saa tuleneda, äh, sellest lähtuvalt ei saa tasuta majutust ja tasuta sissetulekut, mida lubavad inimkaubitsejad. ma mäletan väga hästi, et teisel pool raudset eesriiet ei olnud meil juurdepääsu selgele informatsioonile, mis toimus läänes ja praegune olukord ei ole teistsugune. tundub, et järgmist kõnelat ei olnud kohal, seega proua Gabriel. aitäh, härra esimees, minister Alfano. Te rääkisite Euroopa ühtsusest äh, kuid see tähendab ka seda, et meil on poliitika, millega ei looda kahe, kahte kategooriat kodanikke, Rumeenia, Bulgaaria ning Schengeni ruum, millal me sellega läheme edasi Schengeni alaga liitumisega? Ehm, kas me lähtume siin tõepoolest ka vastastikuse tunnustamise põhimõttest eh, koos kolleeg Dias de Meraga ehm, me soovime teada, et milline äh, võiks olla siis äh, eesistuja lähenemine sellele teemale. minister Orlando äh, direktiiv aprillist kaks tuhat üksteist, kuidas sellega edasi minna ja peame pöörama enam tähelepanu sellele, et ohvreid ei leitakse, ei värvataks interneti ning sotsiaalvõrgustike kaudu. tuleb välja, et härra Jurek on siiski kohal suur tänu, minu küsimus äh, on mõlemale ministrile, sest kaks miljonit e- eurooplast kirjutasid eelmisel aastal alla petitsioonile, ja suurem osa allakirjutajatest olid itaallased. seega Itaalia peaks tegutsema selle kodanikualgatusega, mis puudutab äh, Äh, abordi rahastamise keelamist Euroopa Liidu poolt äh, Lõuna-Euroopa riikides. me peame üles näitama solidaarsust äh, ja me ei tohiks toetada aborti. Euroopa Komisjon on ignoreerinud seda algatust kodanike poolt aga Itaalia eesistujana võiks toetada oma kodanike algatust, mis on tähtis mitte ainult neile, aga ka kahekümnele, kahele miljonile teisele eurooplasele. eelviimane kõneleja, härra Spinelli. Grazie, due domande rapide su. suur tänu, minul on kaks lühikest küsimust Need puudutavad kahte uut isikust Euroopa tasandil. Euroopa migratsioonivolinik, millised on tema volitused, kuidas teie seda näete ning kuidas oleks see seotud koostööga Frontexiga ning äh, kuidas kavandatakse edasi liikuda humanitaarabi vallas, kas on ette nähtud uusi humanitaarkoridore ning eh, härra eh, Orlando, kas teie peate realistlikuks saavutada edusamme võitluses maffia vastu. Eh, kuidas oleks võimalik kaasata siia ka Krimm komisjoni liikmeid? kas äh, siin on võimalik saavutada edu äh, seoses äh, Euroopa majandushuvide kaitsega? suur tänu ja proua Wimberg viimaseks. Eh, suur tänu. minu küsimus on järgmine. ütlesite, et ühine pagulaspoliitika on vajalik Euroopa Liidus, kuidas seda aga on plaanis korraldada? kas siis otsustatakse iga riigi äh, osas, äh, mitu äh, inimest see riik suudab vastu võtta, kas iga liikmesriik ei peaks ise hindama, kuidas inimväärsel viisil pagulasi vastu võtta, mina ei toeta ühist rändepoliitikat. minu arvates aga on väga õige see, et ähm, abi peaks andma koha peal, me peaksime aitama võimalikult äh, paljusid, nii nagu härra Allaho viitas, päritoluriikides peaksime me tööd tegema. mina tulen Põhja-Euroopast, Rootsist ja meil on kaksteist korda rohkem äh, pagulasi kui üheski teises liikmesriigis, aga see ei ole see jätkusuutlik lähenemine, iga liikmesriik peaks ise saama otsustada selles küsimuses. suur tänu, kolleegid! kõigepealt esimees palub, kas tõlgid annaksid veidi liikumisruumi selleks, et me saaksime selle koosoleku lõpetada, võtaksime paar minutit tööaega juurde. head kolleegid, loomulikult ei tahtnud ma teid panna olukorda, kus nad peaksid vastama kahekümne neljale, kahekümne viiele küsimusele ja nüüd ei tahaks ei olnud ka nii väga halb mõte see, et ühe minutiga piirduda küsimuse esime-, esitamisel. aga me peaksime seda tööd kuidagi paremini korraldama, ma oleks pidanud ette nägema, et eesistuja on väga aktiivne ja katab kõik äh, meie põhiprioriteedid, mis tekutab väga suure huvi siin komisjonis ma pean koordinaatoritega arutama, kuidas edaspidi võib-olla paremini anda võimaluse, eriti just uutele liikmetele, öelda seda, mida nad soovivad. loomulikult räägitakse palju samadel teemadel, aga kõik soovivad seda teha ja korrata, siis on see osa poliitiku tööst. see on osa sellest, mida me teeme selleks, et poliitilisi avaldusi teha nüüd paluksin ma kahel vastajal teatud konkreetsete vastutuse osas, mida nad praegu anda ei saa, siis võib-olla kirjalikult vastata, kui see vähegi võimalik on. aga et mõlemad teeksid siin sellise lõpuavalduse selleks, et äh, arvesse võtta seda, mida siin kuulnud on. ja esimees tänab veel kord tõlke selle eest, et nad võimaldavad meil pikemalt töötada enne lõuna, lõunat ja annan nüüd sõna ministritele äh, lõppsõnavõtuks, palun If you can do what this, what our speakers have done, maybe one minute. kui te saaksite piirduda ühe minutiga, nagu ka küsimuste esitajad, ütleb esimees. ausalt öeldeks keegi ei piirdunud õieti minutiga, kõigil oli poolteist minutit. minister Alfano. aitäh, püüan teha lühidalt, luban Not three minutes. Two. No, two. Okay. <laughs> kauplemine kolm, kaks minutit, püüan piirduda kahe minutiga. see viimane küsimuste voor kinnitab seda, eh, kuivõrd tähtsad on sellised teemad nagu sisseränne, eh, sisejulgeolek, terrorism, meil on vaja ühelt poolt eh, heldekäelisust, avatust, kuid teiselt poolt ka turvalisust kodanikele kuidas äh, tugevdada agentuuride ametite rolli ja kuidas tugevdada samal ajal ka Euroopa Liidu üldiselt kui äh, rahvusvahelisel äh, maastikul tegijad. ja lahendused sellised nagu ähm, eraldada seaduslik sisseränne ning äh, ebaseadusliku sisserände vastane võitlus, see kõik sõltub sellest, kuivõrd äh, kindlakäelised me oleme oma välispoliitikas. kui räägime organiseeritud kuritegevuse ning terrorismi vastasest võitlusest, siis äh, siin on mängus meie tulevik, sest äh, me peame veenma Euroopa kodanikke, et euro-, selles, et Euroopa on turvaline koht elamiseks. paljud kolleegid siin on öelnud, et me peaksime ametite rolli tugevdada, räägiti siin Europolist, Europolist, Cepolist. ja ohuks on siin see, et me ei jõua mingile otsusele ja see on Stockholmi protsessi järgne oht, ometigi meil olid, meil on Stockholmist olemas suured ambitsioonid, juhtnöörid nende saavutamiseks. pärast viieaastase programmi lõpetamist on meie ülesandeks äh, seda eesmärki kaasajastada ning ellu rakendada, kui äh, siseasjade ning justiitsvaldkonnas öeldakse Euroopa Liidu kohta, et midagi ei saavutatud ja kõige olulisemaks jäid siiski siseriiklikud riikide huvid, siis sellisel, sellises olukorras on väga raske Euroopa Liidul ka maailma mastaabis silmapaistvat rolli mängida see, et me suudame kõik need killud omavahel äh, ühendada ja rääkides äh, kolmandast äh, sambast, siis vaatame kõik ühes suunas. sisseränne on midagi, mis määrab suuresti ära Euroopa Liidu tulevikku, kuid samas me peame vaatama peame vaatama, kuidas äh, muuta Euroopa Liit atraktiivsemaks ähm, oskustöölistele. Euroopa Liit ei tohiks olla vaenulik äh, äh, sihtkoht just teie komisjon on koht, mis on väga tähtis strateegiate paikapanemisel selles valdkonnas meie kindlasti soovime teha koostööd teie komisjoniga edaspidi ja hea meelega tulen siia ka tagasi, eh, kui te leiate, et on kasulik eh, mõtteid vahetada omavahel ehm.. aitäh, minister Orlando, palun. rääkides isikuandmetest, me oleme mõistnud, et põhiliseks poliitiliseks probleemiks on selline juriidiline vaakum ja see, et süsteemid riigiti on väga erinevad, kuid äh, me ei tahaks äh, siin loobuda ka teatud äh, tagatisteks, tagatistest, mis riigid on oma kodanike kaitseks sisse seadnud. me, meil on vaja Äh, suuremat üksmeelt äh, ka äh, õiguses olla unustatud, ehk siis otsingumootorite teemal. kohtulahend on meie ees, me peame sellest kinni pidama, kuid me leiame, et tähtis on see, et selle teemaga tehtaks ka meie eesistumise ajal piisavalt edusamme, see oli ka meie mitteametliku nõukogu päevakavas. edusammud, mis on saavutan-, saavutatud, äh, puudutavad äh, andmeid, mis on antud äh, riigi, mis on edastatud riigiasutustele. ja ma ei ole päris kindel, et kas selles vallas oleks kõik vajalik tehtud me tervitaksime Äh, seda, kui ka järgnevad sammud äh, kiiresti aset leiaksid. tulles nüüd tagasi Euroopa prokuratuuri küsimuste juurde, võib-olla ma ei vastanud enne ammendavalt eh,. ei ole ükshäälsus nõukogus eh, selles küsimuses. tähtis on leida siin konsensus, me peaksime eh, välja arendama süsteemi, mis aitab koordineerida erinevaid äh, jurisdiktsioone, mitte et ei tegutseks erinevad kohtusüsteemid autonoomselt ilma üksteist äh, arvestamata, et meil on vaja selline teatud tasakaal leida, me peame kollegiaalsusest kaugemale minema, leidma konsensuse ja leidma viisi äh, erinevate jurisdiktsioonide üksteisele lähemale toomiseks. sest äh, muidu ei oleks me piisavalt äh, ambitsioonikad selles vallas. maffia küsimus, maffia muidugi on teema, millega hakkab prokuratuur tegelema, kuid kui me vaatame seda ülesannete jagunemist siis Itaalia seadusandluses äh, on meil küll vastavad sätted olemas, kuid teiste äh, riikide seadusandlus ei pruugi selliseid sätteid olla, kuid võib teha siiski väga suuri edusamme selleks, et äh, et koordineerida või harmoneerida seadusandlust varade konfiskeerimise osas ja edusammud selles vallas äh, võiksid aset leida küll järgneva kuue kuu jooksul. olid ka mõningad itaalia keel, Itaaliat puudutavad küsimused, aga nendele saan siis hiljem vastata. aitäh. Äh, me jääme ootama tihedat koostööd äh, Itaalia eesistujaga julgeolekustrateegia osas kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat üheksateist erinevate äh, direktiivide osas, äh, avalik arutelu, mis puudutab Vahemerd, äh, kohtualast koostööd ja nii edasi. suur tänu teile kannatlikkuse eest, palju edu eesistumisperioodiks ja aitäh ka liikmetele!